Eh, me alustame oma koosolekut. alustame seda päevakorra kinnitamisega, kas kellelgi on midagi öelda päevakorra eelnõu kohta, ei ole, siis loeme päevakorra eelnõu kinnitatuks ilma muutusteta. täna on meil olemas tõlge kõigisse keeltesse, välja arvatud horvaadi keelde. ja tahaksin teile meelde tuletada, parlamentaarse nädal on tulemas kolmandal ja neljandal veebruaril ning ja osana sellest üritusest siis meie komi-, komisjon korraldab äh, interparlame-, parlamentidevahelise kohtumise kolmandal veebruaril üksteist viieteistkümnest kella üheni ja nüüd on meil äh, ka kindel, et see kohtumine toimub äh, Spaki majas ruumis B1A002. ma loodan, et võimalikult paljud teist tulevad sinna ka kohale. siis äh, tere tulemast meie külalistele me otsustasime koordinaatorite kohtumisel enne jõule, et me kutsume äh, või, või õigemini me otsustasime, et me toetame ILO, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni algatust äh, tutvustada ILO uurimisdokumendi mõju, see dokument käsitleb Junckeri investeerimiskava mõju tööhõivele ning mul on hea meel, et ma saan nüüd anda sõna härra Torresele, kes räägib meile siis täpsemalt kõigest sellest. palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esinaine, tere hommikust kõigile, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad kõigepealt tahaksin teid tänada võimaluse eest, mida te ILO-le olete andnud, tutvustada seda uuringut, mis puudutab siis äh, investeerimiskava võimalikku mõju tööhõivele. tegu on uuringuga, mis kõigepealt analüüsib olukorda Euroopas. see olukord on teile vägagi hästi tuttav majanduskasv on suhteliselt aeglane, Äh, prognoose on äh, allapoole kärbitud. niisiis äh, te näete, et siin paljud nooled näitavad allapoole, tegemist on siis majanduskasvu prognoosidega kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, praegu see prognoos on siis kaks koma viis protsenti. USA-s on see prognoos näiteks kolm protsenti Äh, see on küll äh, ja kõik need näitajad on siis madalamad kui varasemate prognooside puhul. olukorda iseloomustab ka suhteliselt kõrge tööpuudus ning äh, loomulikult tööpuuduse määr kümme protsenti on palju kõrgem kui enne kriisi algust ning samuti on suur vahe tööhõive määra vahel USA-s ja Euroopas, see on ka meile kõigile hästi teada ning äh, see näitab jällegi seda, et Euroopas ei ole võimsusi piisavalt ära kasutatud, kolmkümmend kaks miljonit inimest on tööta ning äh, väga tõsiseks probleemiks Euroopas on pikaajaline töötus meil on palju inimesi, kes on olnud töötud juba rohkem kui aasta, aasta, neid mõnedes riikides nelikümmend, viiskümmend protsenti töötutest on sellised ning see on väga oluline, sellepärast et mida pikemat aega inimesed töötud on, seda raskem on neil ennast hiljem tööturule integreerida ja väga raske on neile leida uusi töökohti. see on oluline teema, millega tuleb tegeleda. selline olukord viitab sellele, et Äh, meil on kogu nõudluse puudujääk äh, Euroopas, mitte ainult tööhõive arvudes ja väga oluline on ka see, et Euroopa Liit ja iseäranis euroala äh, omab väliskonto ülejääki, see tähendab, et me säästame palju rohkem, kui investeerime. see on umbes kaks protsenti SKT-st ning see on üsna selge näitaja et nõudlus äh, ei ole Euroopas piisav. ja veel üheks oluliseks ähm, praeguse olukorra tunnuseks on see, et äh, lisaks puudulikule nõudlusele äh, need vahendid, mis meil nõudluse puudujäägi leevendamiseks on, on vähem operatiivsed kui varem, et me oleme nõndanimetatud likviidsuslõksus, intressimäärad on väga madalal tasandil ning eh, suudavad vähem ja vähem stimuleerida pidevaid investeeringuid või tarbimist ning eh, selle likviidsuslõksu tõttu on eh, äärmiselt keeruline kasutada neid traditsioonilisi rahapoliitika vahendeid selleks, et majandust taasstimuleerida. ja kaasas käib selle kõigega ka deflatsiooni oht Euroopa lähenemine on olnud eh, edendada investeeringuid läbi investeerimiskava. üldiselt eh, on selline lähenemine kasulik, sellepärast et see täiendab möödunud nädalast eh, lähenemist, Keskpanga lähenemist, kus erandkorras rakendati mittetraditsioonilisi rahapoliitika meetmeid Need meetmed on väga olulised, need on kaudsed meetmed nõudluse stimuleerimiseks, sellepärast et eh, nõudlus on otseselt seotud kulutustega ja investeeringutega, nii et, et investeerimiskava on ka üks viis, kuidas majandust uuesti käivitada ja luua stiimuleid investeeringuteks. ma mainisin enne USA-d, eh, eh, lõhe tööhõive ja tööhõive vahel USA-s ja Äh, Euroopas äh, peegeldub ka investeeringute tasandil. USA-s on investeeringute tase äh, jõudnud kriisieelsele tasemele kakskümmend protsenti SKT-st, Euroopas investeeringute protsent SKT-st on aga kõvasti allpool kriisieelset olukorda kuskil, kuskil seitseteist protsenti SKT-st, kolm või enam protsenti allpool kui enne kriisi. niisiis eriti ilmne on see suure tööpuudusega riikides nagu näiteks Lõuna-Euroopas, aga isegi ma, äh, madala tööpuudusega riikides nagu Saksamaal on investeeringute määr väiksem kui enne kriisi. niisiis, mõte stimuleerida majandust läbi investeeringute on huvitav ja oluline see on viis, kuidas me saame otseselt mõjutada siis äh, olukorra peapõhjus, selleks on nõudluse puudus ja saame seda teha siis investeeringutega, mis äh, suurendavad Euroopa majanduse võimekust äh, luua tulevikus töökohti. niisiis, põhimõtteliselt on tegemist väga olulise vahendiga oma uuringus me leidsime ka seda, et investeeringukava võib omada kas tühist mõju või väga olulist mõju, sõltuvalt sellest, kuidas see investeerimiskava on kujundatud. selle info põhjal, mis meil on, on investeeringute kava äh, kokku pandud põhiliselt äh, kahest elemendist, äh, kuuskümmend kolm miljardit eurot värsket raha, see on umbes null koma neli protsenti Euroopa SKT-st ja teiseks elemendiks, eh, suuremaks elemendiks on, on siis eh, erainvestorite kaasamine, umbes eh, kakssada viiskümmend kaks miljardit eurot ühtekokku. see oleks siis kuskil kaks protsenti Euroopa Liidu SKT-st. Need kaks asja koos oleksid üsna olulised, kui neid kahte asja koos tehakse ning me peame seda äh, võrdlema investeeringute kavaga, mida rakendati USA-s. ma enne mainisin arve USA kohta USA-s äh, oli see investeeringute kava kuskil viis protsenti SKT-st, nii et, et kaks korda suurem, aga seda rakendati ka suhteliselt pika perioodi jooksul, nii et, et need kaks äh, kava on võrreldavad. kui Euroopa tõesti investeerib kolmsada viisteist miljardit Eh, tegemist on siis tõesti uute investeeringutega majandusse ja selleks, et see kõik realiseeruks, on vaja kahte tingimust. Eh, kõigepealt need täiendavad investeeringud tõesti peavad aset leidma, nii et, et on vaja valida erainvesteeringute projekte, mis kvalifitseeruksid, see on äärmiselt oluline ning eh, kui need invest-, kui neid investeeringuid korralikult ei valita, siis võib juhtuda lihtsalt see, et Eh, selle kava osaks on investeeringud, mida oleks tehtud niikuinii, isegi kui seda investeeringute kava ei oleks olnud, nii et, et äh, väga vähe on siin mingit lisandväärtust. ja see, me peame vaatama ka, kui eh, palju töökohti on luuakse, kui korralikult olukorda ei analüüsita, siis aastaks kaks tuhat kaheksateist võib-olla tekib ainult sada tuhat uut töökohta vastupidi, kui see plaan on väga hästi välja mõeldud, hästi kavandatud, kui tähendab, et on, see tähendab, et valitakse investeerimisprojekte väga hoolikalt, siis mõju tööhõivele meie hinnangutel oleks eh, kaks koma üks miljonit uut töökohta aastaks kaks tuhat kaks, kaheksateist, mis võimaldaks siis peaaegu ühe protsendi punkti võrra vähendada tööhõive, tööpuuduse määra. nii et, et Euroopa jaoks oleks see tõesti oluline investeeringute hoolikas valimine on seetõttu äärmiselt oluline. me peame hoolitsema selle eest, et tõesti tuleb uusi investeeringuid, uut raha ja seetõttu peab eh, pöörama investeeringute puhul tähelepanu just nimelt riikidevahelistele ühendustele, keskkonnasõbralikele investeeringutele, sellistele investeeringutele, mida erainvestorid üksi ei oleks ette võtnud, eh, sellepärast et Äh, siin on see võrgu ja mastaabiefekt äärmiselt oluline äh, ning äh, lisaks sellele võrgumõjule on väga oluline kaasata VKE-d. Need on ettevõtted, mis loovad palju töökohti ning paljudes Euroopa riikides, eriti töö, eh, kõrge tööpuudusega riikides on need ettevõtted praegu sattunud just surve alla, need, neil on raske saada laenu. niisiis, tegemist on ettevõtetega, millel on eh, investeerimispotentsiaal, mis saavad kasvada, luua uusi töökohti, aga seda nad praegu ei saa teha just nimelt eh, laenuturu olukorra tõttu paljudes Euroopa riikides nii et, et me üritame siis tõesti ära äh, kasutada selle investeerimiskava tööhõive loomispotentsiaali, kaasates VKE-sid. on, Euroopast on näiteid selle kohta, mida on võimalik ära teha, me teame näiteks, et sellistes riikides nagu Saksamaa ja Taani on loodud äh, vägagi äh, keeruline laenude süsteem väikestele ettevõtetele. me teame ka, et Euroopa Investeerimispangal on äh, oskusteadmisi väikeste ettevõtete kaasamisel investeerimisprojektidesse. siiani seda väga palju tehtud ei ole ning Euroopa Investeerimispanga tegevus siiamaani on keskendunud just investeeringutele üldisemalt ning seetõttu mõnedes kõrge tööpuudusega riikid, mõned kõrge tööpuudusega riigid on investeerimispangalt saanud vähem äh, laenu kui riigid, kus tööpuudus on madal, näiteks äh, rohkem on investeeritud madala tööpuudusega riikidesse kui Portugali seega ei ole investeerimispank oma investeeringute ju puhul eriti tööhõive aspektidega arvestanud. niisiis projektide valimine äh, tulevikus peaks keskenduma siis võrgustikele, äh, sidemetele teiste projektidega ja VKE-de kaasamisele. lisaks neile kahele konkreetsele elemendile on äärmiselt äh, oluline ka laiem kontekst. me leiame, et aktiivset tööturupoliitikat, tõhusad tööturuprogrammid, tööturuteenused oleks tingimuseks, mis võimaldaks maksimeerida investeerimiskava hüvesid. me hindame, et kaks koma üks miljonit uut töökohta Äh, äh, nende sünnile aitab kaasa aktiivne tööturupoliitika ning järgmise, äh, veel üheks oluliseks tingimuseks tuleb taastada side töötasu ja produktiivsuskasvu vahel ja me peame kaitsma ka nõudlust turujõudude eest. see kõik on väga oluline ning me peame lubama seda, et palgad Euroopas jällegi kasvaksid, see on samuti väga oluline Äh, ma arvan, et äh, ma olen äh, me oleme nendest raamtingimustest väga palju juba kõnelenud, oleksime kõnelenud VKE-dest ja ma tänan teid võimaluse eest seda uuringut tutvustada, see uuring on kättesaadav ka internetis ja ka koopiad sellest uuringust on siin, suur aitäh teile! aitäh, härra Torres! ma ei tea, kas ma mainisin, et olete ILO teadusuuringute osakonna juht, aga ma loodan, et meie kolleegid seda juba teavad. Äh, alustan nüüd nendega, kes on sõna palunud ja Heinz Becker kõigepealt. niisiis, ta asendab Beo äh, Klaasi, nii et, et palun, härra Becker. Äh, suur tänu, proua koosoleku juhataja. suur tänu, senior Torres, ka teile ma arvan, et informatsioon Junckeri paketi kohta on midagi, mis vajab meie põhjalikku käsitlemist praegu ja eriti ma tahaksin rõhutada seda, et selle paketi edu alused tuleb meil määratleda, kui nii tohib öelda. ja tähtis on, et investeerimis projektidel oleks võimalikult head eeldused loodud, et maksimaalselt ka tööjõu toetamiseks seda saaks kasutada ja ta oleks edukas ja minul on nüüd konkreetne küsimus, kuivõrd efektiivne teie silmis on see valimis, selekteerimismoodul, äh, et kuivõrd äh, mõttekalt selekteeritakse projekte investeerimiseks ja Euroopa investeerimis pank, kas ta hakkab üksinda selle üle otsustama, millised projektid välja valida ja teiseks, millised on teie arvates kriteeriumid, mille kohaselt investeerimisprojektid kõige paremini saaks välja valida just nimelt tööjõu toetamiseks. on muidugi teisigi kriteeriume ja eesmärke, näiteks investeeringute tasuvus on väga tähtis aspekt ja komponent, aga mind huvitab ennekõike loomulikult Äh, eesmärk võimalikult palju töökohti luua. aitäh, Juta Steinruck! suur tänu, härra Torres! Äh, suur tänu teie organisatsioonile selle tõesti hea uuringu eest, meie jaoks on see parlamendis siin väga tähtis, see näitab ka, kuivõrd oluline on see, et meiegi Eh, siin parlamendis ja meie komisjonis eh, just eh, oleme kaasatud tööhõive aspekti arutamisse Junckeri plaani puhul ja tähtis on, et silmas pidada, et see projekt võib ka vastupidiseid eesmärke saab, vastupidised tagajärjed olla, kui me sellega ei tegele. ja üks koma kaheksa miljonit eh, töökohta, jah, see peaks olema meie eesmärgiks Euroopas. ja tähtis on silmas pidada, et need investeeringud ei hakkaks alla suruma erasektoris tehtavaid investeeringuid. aga eh, sellisel juhul ju oleksid eh, negatiivsed mõjud sellel investeerimispaketil ja äh, tähtis on, et konkurents äh, ka paraneks ning tähtis on, et äh, toetaks neid liikmesriike, kus on kõige suuremad probleemid ja on vaja pikaajalise tööpuudusega võidelda, noorte tööpuudusega võidelda selle paketi kaudu ja see peab olema kõik integreeritud paketti ja minu küsimus on järgmine, kuidas tagada, et just nendes riikides, kus on kõige rohkem probleeme kes vajavad kõige rohkem toetust nendest investeeringutest, et see nii ka toimuks. ja kas te, uuring on ka näidanud, kuidas kasutada investeerimisraha selleks, et just pikaajalise e, ja noorsootööpuudusega jätkusuutlikult võidelda. Then... aitäh, Danuta Jaslovetška järgmisena. aitäh aitäh selle ettekande eest, see oli tõesti väga põhjalik ning iseäranis see raport, mille te meie jaoks olete ette valmistanud, aga äh, mul on selle fondi koha pealt mõningaid kahtlusi ja tahaksin teada teie arvamust, võib-olla aitate mul kahtlusi leevendada. see fond on mõeldud ühelt poolt VKE-dele, teisalt aga investeerijad on äh, tavaliselt suured investorid, äh, investeerijate võrgustikud, piiriülesed investeerijad ja äh, Te ütlesite, et see fond peaks võimaldama kasutusele võtta vahendeid, mida praegu investeeringuteks pole võimalik kasutada ja mina tahaksin teada, kas VKE-d suudavad selliseid suuri projekte ellu rakendada ja kas äh, VKE-del on tõesti võimalik kasutada neid vahendeid, mida investeeringuteks täna kasutada ei saa. see on esimene kõhklus, mis mul on. minu teine kõhklus on seotud selle fondi juhtimisega. jutt käib sellest, et äh, oluline on välja valida kõige paremad projektid äh, samas see juhtorgan, mida luuakse ning mis otsustab, kuidas fondi vahendeid hallatakse, Äh, seda võidakse politiseerida, äh, kuidas äh, vältida selle muutumist poliitiliseks organisatsiooniks. selle ja Äh, kas äh, seal äh, nendes juhtorganites ei ole inimesed, kes hakkavad, esindavad nende fondi peamiste to-, peamiste toetajate huve, kuidas hoida ära selle fondi politiseerumine? aitäh, Toomas Mann, aitäh selle huvitava uurimuse eest. Te viitasite sellele, et me peame rohkem investeerima paljudesse valdkondadesse. aga äh, Äh, investeeringute puhul me teame teadma ka, mis sellest kõigest äh, sünnib äh, me peame üritama siin saavutada koostööd erinevate ettevõtete vahel, erinevatel väikeste ettevõtete vahel. jah, oluline on, et nad kõik koos töötavad, aga see pole alati võimalik me tahaksin, ma tahaksin teada, milliseid võimalusi neil ettevõtetel üldse ühiselt tegutseda on ning äärmiselt oluline on ka see, et Euroopa eh, Investeerimispank eh, peab seda kontrollima ja te ütlesite, et kogu see asi ei tohi olla poliitiline, otsuseid peavad langetama eksperdid. minu küsimus on aga, et milliseid tagatisi meil on selle kohta, et eh, see hinnang või soovitus Äh, mis lõpuks langetatakse, tõesti selline on. ning äh, kui, kuidas täpselt otsustatakse, kui ma võtan selle projekti ja mitte selle proje-, projekti äh, kõige hullem oleks see, kui meil on sellised projektid, mis on täiesti sisutud, millel ei ole mitte mingisugust lisandväärtus ja mille kohta lihtsalt öeldakse, et lihtsalt äh, me oleme selle projekti peale Euroopa raha raisanud. aga äh, kuhu, kuhu me investeerime, kuidas me otsustame, et üks projekt ennast ära tasub? Äh, kuidas Äh, äh, kuidas me otsustame näiteks, et see projekt äh, toob kasu tööhõivele, kuidas me saavutame selle, et see projekt annab tõesti head tulu. meil on Euroopas Äh, väga oluline paika panna need otsustamise kriteeriumid, aga minul on kahtlusi selles osas, et kas need praegused kriteeriumid võimaldavad meil tõesti saavutada mitte mingeid tulemusi, kas nad on piisavalt objektiivsed, äh, sest mulle tundub, et nad on poliitilise varjundiga. Maria Joa Rodriguez, härra Torres tahaksin teid tänada selle ettekande eest. ILO on väga õigeaegselt andnud oma panuse Euroopa tasandil peetavatesse aruteludesse. meie jaoks on tõesti tegemist väga olulise aruteluga ning te rääkisite nendest kriteeriumitest, mille alusel tuleks projekte valida. mina tahaksin rõhutada kolme kriteeriumit üks puudutab eh, Euroopa Liidu strateegilisi prioriteete. Te peaksite kasutama investeeringuid eh, selleks, et minna üle uutele majanduskasvu mudelitele. see tähendab, et me peaksime prioritiseerima neid projekte, mis soodustavad üleminekut uutele energiaallikatele, digitaalset üleminekut koos sotsiaalse kaasatusega ning eh, kolmandaks sotsiaalseid investeeringuid, investeeringuid inimestesse sest et me saame luua palju töökohti hariduse ja koolituse ja sotsiaalteenuste valdkonnas, tervishoiu valdkonnas. teine kriteerium ja seda te mainisite, on Euroopa ühendamine. me peame hoolitsema selle eest, et me eh, kõrvaldame lüngad üle-euroopalistes võrgustikes, aga on ka kolmas kriteerium, eh, selleks on makromajanduslike tasakaalu nihete vähendamine ma arvan, et investeeringuid peaks kasutama nende makromajanduslike tasakaalunihete vähendamiseks kõigis liikmesriikides, sellepärast et praegu on meil liikmesriikides investeerimiseks väga erinevad tingimused ning see on Euroopa jaoks keskne probleem. ma arvan, et investeerimiskava peaks selliste asjadega samuti arvestama Te peaks teadma, et meil majandus- ja rahanduskomisjonis toimuvad sellel teemal väga olulised arutelud. siiamaani eh, olemasolev määrus ei loo eh, võrdseid tingimusi liikmesriikidele, kasutamaks ära seda strateegiliste investeeringute fondi eh, need riigid, mida kriis kõige rohkem on tabanud, ei oma samu tingimusi ja kui me sellest probleemist äh, jagu ei saa, äh, siis need erinevused investeerimisprotsessis suurenevad ja mitte vastupidi. niisiis, tahtsin teid lihtsalt teavitada sellest, et me seda tööd jätkame ja kindlasti teeme koostööd ka ILO-ga, nii et suur aitäh, aitäh, härra Torres, nüüd on teil võimalus vastata. It's possible. Uh, kõigepealt suur aitäh äh, teie reaktsioonide eest äh, meie tööle ja meie poolt tehtud analüüsile. tegemist on ilmselgelt äh, väga suurt väljakutset pakkuvate küsimustega, alates sellest, kuidas kaasata Euroopa Investeeringute Panka ja ma arvan, et see puudutab ka mitmeid küsimusi, mis puudutas projektide valimise kriteeriume ja see ongi loomulikult küsimuse tuum, sest äh, kriteeriumid ei ole hästi defineeritud, kaks riski on, esiteks, et mõju on väga väike ja teiseks, et võib äh, aset leida mingisugune poliitiline sekkumine või et äh, kriteeriumid ei ole majanduslikud, nii et ma arvan, et äärmiselt oluline on see, et mõju maksimaalseks saavutamiseks on kriteeriumid vaja täpselt paika panna. selleks maksimaalseks saavutuseks on oluline see, et kõik projektid, millel on äh, konkreetselt selline väline mõju, et need on esimeses järjekorras valikus, sest et need on projektid, mis ei oleks aset leidnud, kui sellist plaani ei oleks olemas. ehk kõik, mis puudutab näiteks energiavõrgustiku loomist ja kindlustamist Euroopas, äh, digitaalne majandus, ma arvan, et me oleme tunnistamas äh, suurt uut tehnoloogia revolutsiooni, ILO arvates on sellel tohutu mõju töömaailmale ja sõltuvalt sellest, kuidas erinevad riigid kasutavad uusi võimalusi nende to väljakutsetega toime tulevad, siis äh, tulevik, äh, mis puudutab tööhõivet, investeeringuid, tootlikkust, kõik see muutub märkimisväärselt, nii et kõik, mis võimaldab Euroopa majandusel ära kasutada uue tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi, oleks midagi sellist, mis on positiivne tööhõivele, positiivne ettevõtetele ja ka Euroopa tuleviku heaolule Need on äärmiselt olulised kriteeriumid ja kui neid kriteeriume rakendatakse hästi, siis kindlasti sellega seoses paranevad investeeringud ja ka see kasu, mis tuleb tööhõivele nendest projektidest, nii et eh, need projektid, millel on need tugevad välised jooned, eh, roheline energia, Euroopa ühendamise rahastu näiteks on veel üks selline, sest et ükski erainvesteering sellist tööd teha ei saa ja see on oluline kogu Euroopale. teine kriteerium ja ma arvan, et see peab olema eraldi, sest et ta on teistsuguse iseloomuga. Äh, rõhk peab olema väikeettevõtetel. Äh, me saame väikeettevõtteid kaasata ka nendesse suurtesse projektidesse, aga tavaliselt seda ei juhtu. ja siin jällegi üsna väikeste summadega näiteks laenugarantiid, mis nõuavad väikest teatud rahastust, aga mitte eriti palju, see on äärmiselt oluline, eriti just sellistes riikides, kus olukord on keeruline. kogemus on seda näidanud ja Euroopa Investeeringute Pank võiks jällegi olla see institutsioon, näiteks Taanis või Saksamaal on olemas selline institutsioon, kes pakub laenugarantiid väikeettevõtetele, väikeettevõtted saavad sinna pöörduda või kommertspangad saavad selle poole pöörduda. see oleks veel üks moodus, kuidas neid rahasid kasutada mõistlikult, millega tulevad kaasa uued investeeringud ja töökohad, mis ilma plaanita ei oleks tulnud. see on äh, e-, eraldi teistsugune projektitüüp. siin esitati küsimus poliitilise sekkumise kohta, sellest ma väga palju ei räägi, sest et see ei ole minu spetsialiteet, aga lihtsalt ütlen, et äh, raportis me rõhutame äh, just äh, järelevalve ja hindamise olulisust. mõnikord projektid ei tööta niimoodi, nagu te kavatsesite investeeringute plaani tuleks algusest peale sisse ehitada järelevalve ja hindamisvahendid. see on üldiselt, mis puudutab avalikku poliitikat, aga eriti just selle investeeringute plaani äh, puhul, sest et siin on selline teatav ühislähenemine kõikide Euroopa riikide poolt äh, ja äh, siin peab olema kaasatud ka tööhõive komponent me ei peaks siin hindama mitte ainult seda, milline on tulu, vaid ka seda, milline on olnud tööhõive mõju erinevatel projektidel. see on samuti äärmiselt oluline ja ILO kindlasti on valmis tegema koostööd teiega, Euroopa Investeeringute Pangaga, kui otsustatakse kasutada sellist lähenemist, aga see sõltub suuresti sellest, mida otsustate teie. esitati oluline küsimus ka noorsootööhõive kohta, kuidas kaasata rohkem noori inimesi tööd, noorte töötus on teatud riikides väga kõrge, nii et see on väga suur mure. Teie olete juba otsustanud äh, luua noorsootööhõive garantii, mis äh, äh, on testitud juba, on riike, kus see on väga kaua juba eksisteerinud, pärast üheksakümnendate majanduskriisi Põhjala riikides loodi sellised garantiid ja see on aidanud kaasata väga palju noori inimesi see kava käiks äh, käsikäes selle investeeringute plaaniga, aga meie arvates tuleks seda suurendada, et see täidaks ootused, sest et riikide poolt selle garantii jaoks planeeritud rahastus äh, on liiga väike. meie oleme leidnud, et kakskümmend üks miljardit eurot on vaja Euroopas iga aasta selleks, et see noorsootööhõive garantii oleks tõhus, eriti oluline on see, et oleks äh, piisava personaliga tööhõiveteenistus, see on äärmiselt oluline äh, komponent, et see garantii oleks äh, tõhus ja see oleks siis kasulik kaaslane nii-öelda investeeringute plaanile, see võimaldaks noortel inimestel uuesti tööturule jõuda, nad saaksid töötada Eh, ka nende projektidega, need noored siis digitaalse majanduse, rohelise majanduse või teiste projektidega, või nad saaksid isegi omaenda ettevõtte luua ja see oleks siis osa sellest VKE komponendist. nüüd vist olen vastanud enamikele küsimustele. Eh, makromajanduslikud tasakaalutus, sellest ma ei rääkinud, siin räägiti võrgumõjudest, nagu ma ütlesin, siis eh, proua Rodriguez äh, tegi ettepaneku lisada kolmas äh, kriteerium, makromajanduslikku tasakaalutus, kui me võtame need äh, kaks esimest asja, rõhk väikeettevõtetel ja ühendamine, siis automaatselt mõned riigid saaksid siit rohkem kasu, aga ehk tuleks mõelda ka selle peale, kuidas suurendada Euroopa ülest elementi siin kavas hetkel on investeeringute plaani nähtud lisandina riiklikele plaanidele, kui oleks Euroopa ülene komponent, et see oleks suunatud pigem nendele valdkondadele ja piirkondadele, kus töötus on suurem. sellele üle peaks ehk mõtlema. eelmisel nädalal tegi investeeringute pank ettepaneku, et uutes, et äh, oleks kahekümne protsendine solidaarsuskomponent sees, ehk sama asja võiks äh, kasutada ka investeeringute plaani puhul, et selle konkreetse küsimusega tegeleda. aitäh, jätkame küsimustega, Sven Sultse, palun. jah, suur tänu eh, teie sõnavõtu eest. jah, põhimõtteliselt ma saan sellega nõus olla, mis te ütlesite ja kolleegidki pälvivad minu eh, toetuse, kes ütlesid just, et VKE-d on väga tähtsad mina olin kümme aastat VKE-s, enne kui mind parlamenti valiti. aga pisut üllatab mind see diskussioon, mul tekib niisugune tunne, et me nüüd viime raha turule, aga VKE-d olu-, praegu ju ei saa üldse kuskilt raha ja kes nii arvab, tegelikult arvab valesti. see on väga lihtsustatud kirjeldus olukorrast. mul on, pole aega põhjalikult sellel piituda, aga minu taust on eh, Euroopa riik, eh, kus on kolme sorti VKE-sid, meil on need, kes on väga kasumlikud ja saavad kõikjal raha pangast, neil ei ole mingisugust probleemi raha saamisega, peale selle on meil sellised VKE-d, eh, kes on olukorras, kus ütlevad, asi väga hiilgav ei ole, aga me mm, äh, siiski saame praegu raha, sest turul tegelikult raha on täiesti olemas, aga kolmas liik on VKE-sid ja keda just need projektid hakkavad toetama, on need, kes tõesti ei saa turult raha kätte ja siis peab vaatama, miks nii, kus see probleem nende jaoks on ja mul on siin tõsised kõhklused, et see tubli raha, mis meil on mida me hakkame välja andma, hakkame toetama neid VKE-sid tegelikult turul, kes ei suuda oma kaupa müüa ja hoiame neid niimoodi elus kolm kuni viis aastat, aga viie-kuue aasta pärast me näeme, et need VKE-d on kadunud ja lihtsalt maksumaksja rahaga oleme nende hinge sees nii-öelda hoidnud ja väga tähtis on see, mida ka teised ütlesid, nimelt et eh, investeeringud tuleb suunata väljaõppesse, inimeste ajudesse ja see aitaks VKE-sid kõige paremini, eriti neid, kes, keda praegu rahaga päästa ei õnnestu krediitidega päästa ei õnnestu. tähtis on Saksamaa jaoks, et mitte ainult meil ei läheks hästi, aga teistel riikidel läheks hästi. nii et mina arvan, et tuleks investeerida ennekõike inimeste ajudesse ja vaatama ka täpselt, kus on ikkagi VKE-del ja ettevõtetel kõige rohkem raha vaja. Ines Zuber. Ines Zuber. Obrigada. Uh, quero também agradecer ao Sr. Torres a. Eh, aitäh, tahaksin tänada ka härra Torres tema ettekande eest. minu küsimus puudutab järgnevat. millist tüüpi töökohti see kava loob? see puudutab äh, rohkemat kui lihtsalt seda, et mitu töökohta luuakse. küsin seda sellepärast, et äh, täna räägime me väga palju vajadusest luua töökohti, töö, see vajadus on ilmselge, aga tihtipeale jääb meil kahe silma vahele asjaolu, et äh, meil on olnud aegu, kui töötuse probleemid ei ole, töötus kui selline ei ole olnud äh, nii suureks probleemiks, aga küsimus on olnud äh, väärikatest töökohtadest. ka orjanduse ajastul olid orjad ju äh, tööga hõivatud, aga õigusi kui selliseid neil ei olnud. kuidas me siis saame tagada, et see plaan ei, mitte lihtsalt ei loo töökohti, mis on ka oluline, aga kuidas me saame tagada, et need on väärikad töökohad, et nad on kestvad, jätkusuutlikud töökohad, sest eh, minu arvates ei oleks hea, kui eh, see plaan lihtsalt toetab seda, et mingisugused eh, erakonsortsiumid saaksid teha suuri erainvesteeringuid me teame, et sellise asja järgi on vajadus küll olemas, aga pärast seda, mis puudutab töötajate olukorda, siis mingisugust erilist paranemist sellega kaasas käinud ei ole. nii et minu küsimus on siis järgnev, kuidas me saame tagada, et see plaan kaitseb ka töötajate õigusi, et loodud töökohad on tööd, mis on väärikad ja kus on tagatud ka inimeste õigused. Monika Vana, palun. suur tänu. Äh, suur tänu ka ILO-le äh, selle uuringu eest ja selle tutvustamise eest, see on väga väärikas panus töökohtade loomisesse ja äh, väga hea, et me arutame, milline mõju on tööhõivel investeering poliitikute plaanil, et tõesti eh, tähtis on, et tagataks jätkusuutlik majanduskasv ja jätkusuutlikud töökohad, see peab olema üks investeeringute plaani eesmärke. ja öö, eh, uuring näitab meile kätte ka potentsiaali, mida me peame nüüd ära kasutama ja tähtis on nüüd ka raamtingimused luua selleks, et see potsia-, potentsiaal tõesti realiseerub, et luuakse töökohti. Te ütlesite oma uuringus, et see investeeringute plaan on samm õiges suunas, aga meil on palju rohkem vaja, meil on vaja äh, sellega külgnevaid meetmeid. tähtis on, et tulemuseks oleks jätkusuutlik ja paljud, jätkusuutlik ja paljude töökohtadega majandus äh, Te rääkisite ka siin äh, sellest, et viissada tuhat töökohta on see miinimum, maksimaalne on üle miljoni kui tõesti tingimused täidetakse, et kui tõesti on ka kaasnevad meetmed, poliitilised meetmed toetamaks töökohtade loomist, aga mind nüüd huvitavad raam äh, tingimused sellele viiesajale tuhandele lisatöökohale. Äh, kas, milline on siin see võimendusefekt, kas te olete, kuidas selle arvu olete saanud, kas te olete erinevaid stsenaariumeid kaalunud miinimumina? Äh, ja kas te olete ka erinevaid sektoreid äh, kaalunud? meil on väga vähe pidepunkte selle kohta, kuidas investeeringute plaan hakkab olema sektorite lõikus. Te rääkisite küll produktiivsusest, aga on selge see, et erinevates sektorites on äh, plaani realiseerimisel tulemused hoopis igasugused erinevad. näiteks linnade planeerimine, digitaalsektor oleks huvitav teada ka sektorite kaupa tulemustest ja tahaksin ka toetada seda, mida ütlesid eelkõnelejad, et asi ei ole lihtsalt selles, et luua teatud arv töökohti juurde, vaid tähtis on mõelda ennekõike selle peale, et millised need töökohad hakkavad olema, kas nad on kvaliteetsed ja tagavad eh, sissetuleku. ja see soovitus, et tuleb vaadata, millised mõjud hakkavad olema investeeringute plaanil, et mõjude monitooring, jah, see on väga tähtis, aga kõige tähtsam on see, et investeeringute poliitikas, struktuuripoliitikas oleksid selged eesmärgid seatud ja oleks ka seotud kõik see eesmärkidega strateegias kakskümmend kakskümmend, tuginetaks partnerlussuhetele, ka kohalik omavalitsused, kodanikuühiskond kaasata plaanide väljatöötamisse ja see on midagi, millega tuleks veel juurde tegeleda jah, äh, teen kiiresti. Äh, eelkõnelejad on juba äh, rääkinud makromajanduslikest tasakaalulihetest, nagu ma aru saan, põhimõtteliselt te arvate, et olu tänapäeval võib-olla ei taheta eriti investeerida sinna, kus neid kõige vaja, kõige rohkem vaja oleks. aga Äh, äh, võib-olla äh, te natukene täpsustaksite seda, sellepärast et on tõesti selliseid piirkondi, kus investeeringuid on rohkem vaja kui mujal ja euroalal meil valitseb ju selline sisemine solidaarsus, mis, mille läbi ühisraha üleüldse saab olemas olla. kas te oma uuringus olete ka konkreetselt keskendunud sellisele geograafiliste tsoonide teemale? ma eh, jah, tean, te ütlesite, et väga, te mainisite väga palju teemasid, jätkusuutlik areng, digitaalmajandus, aga kas te olete keskendunud oma uuringutes ka sellistele geograafilistele aspektidele ja kui jah, siis kuidas see mõjutab? Eh, palun. aitäh, proua juhataja, aitäh selle uuringu eest, mul on paar küsimust. esiteks tööhõive ja sotsiaalpoliitika on otseselt seotud majandusega ja seda mõju tunnevad eelkõige inimesed, need, kellel on töökohad, need, kellel ei ole, need, kellel on väärikas sissetulek, need, kellel ei ole. nii et äh, investeerimise stiimulid on samuti äärmiselt olulised, ka teie räägite siin stiimulitest. ja mina tahaksin küsida, milliseid konkreetseid stiimuleid silmas peate ja millised stiimulid võiksid tagada, et investeeringud liikmesriikides on kestvad, jätkusuutlikud, elujõulised ja et äh, sellest, sellega, nendega kaasneb meie inimeste jaoks ka tõelisi kasusid. võib-olla peab äh, iga riik äh, ise nende stiimulite üle või kas see peaks olema Euroopa otsus, kuidas investeeringuid stimuleerida ja veel üks küsimus, kolleegid on siin väga palju rääkinud VKE-dest, nad on meie majanduse tööhõivepoliitika jaoks äärmiselt olulised, sest et nad loovad väga palju töökohti, aga küsimus on selles, et eh, miks ei saa VKE-d laene selleks, et nad saaksid luua need töökohad erinevates regioonides, miks neil ei ole ligipääsu laenudele, mis on see põhjus, sel, kas see, selle investeerimisplaaniga saavad VKE-d laenu, nii et nad saaksid töökohti luua. ja veel üks küsimus. Euroopa Liidus on kakskümmend viis miljonit töötut, kaksteist miljonit pikaajalist töötut kas see tähendab seda, et kui me investeerime energiasse, digitaalmajandusse ja nii edasi, kas see tähendab siis seda, et need kakskümmend viis miljonit töötut inimest äh, saavad äh, tulla ja need töökohad endale võtta? kas äh, inimestel on piisavalt motivatsioone, et neid töökohti täita, sest et projekte peavad hakkama rakendama inimesed, kes töötavad, kellel on teadmised, vastav koolitus ja kellel on ka piisav motivatsioon selleks, et seda tööd teha. kas äh, investeerimisplaan Äh, võiks olla tõhusam, kui see on suunatud äh, mitte ainult majandusele, vaid ka meie inimeste mõtlemisele. paljud kolleegid siit komisjonist on juba tänanud teid selle uuringu eest ja selle ajakohasuse eest, äh, nii et ma ilmselt ei pea seda uuesti üle ütlema. ma olen suur ILO töö fänn ja see on ennast tõestanud mul on küsimus äh, teema kohta, mis äh, on siin tõusetunud ja tekitab minus küsimusi. mul oli sügavam vestlus kellegagi Euroopa Investeeringute Pangast, äh, kes nüüd, investeeringute park, kes, pank, kes palkab uusi inimesi, neil on vaja viitesadat inimest, et neid uusi projekte läbi vaadata ja nii, aga nemad ütlevad, et meil on Äh, piirangud, mis puudutavad äh, investeeringute tulusust, äh, meil on vaja kaheksateist protsenti ja on täiesti selge, et kui te tõesti tahate, et projektil oleks, projektiga käisid kaasas keskkonna või sotsiaalsed lisa, Äh, tulemused, siis ei suudeta seda investeeringute tulusust niimoodi tagada. nii et äh, see ei saa olla tavapärane tegevus nende jaoks, sest et neil on väga palju uusi projekte, mida nad peavad läbi vaatama. aga nii, kuidas nemad töötavad, äh, siis ei tulegi selliseid projekte, millel oleks positiivsed tagajärjed tööhõivele milline oleks teie nõuanne, et kuidas muuta neid kriteeriume, mida kasutab Euroopa Investeeringute Pank nende rahade määramisel? proua Lopes-Permeie, palun eh,. tere hommikust ja suur aitäh, härra Torres, teile selle raporti eest. mul on paar küsimust. oma raportis räägite te sellest, et luuakse üks koma kaheksa miljonit töökohta. aga see tähendab hüpoteesi, et äh, tulevad uued investeeringud, samas äh, väga palju investeeringuid ei ole, ainult kakskümmend kolm miljardit. ja see tegelikult äh, finantstoetuste vormis Euroopa Investeeringute Pangast erainvesteeringut, mis tundub, et eeldatakse, et tulevad, see juhtub eh, väga erinevalt, sest et eh, strateegilised investeeringud leiavad aset riikides, kus läheb juba majandusel hästi, kus juba investeeringud toimivad, mis tähendab seda, et see plaan keskendub riikidele, kus töötus on madalam ja juba on näha kiiremat majanduskasvu. see tähendab aga seda, et minu arvates luuakse töökohti vähem, vähem kui te loodate ja tahaksin meenutada ka asjaolu, et Euroopa Investeeringute Pank on juba olnud raskustes äh, selle raha kulutamisega, mis tal on, osaliselt tehniliste piirangute tõttu, aga ka äh, mõningate poliitiliste lähenemiste tõttu, mis on võetud. ja kahjuks äh, on antud laenu projektidele, mis on läbi kukkunud ja väga vähe on raha jõudnud VKE-dele ja tööstusele. nii et mina tahaksin keskenduda oma küsimustes kahele asjale. esiteks, millist tüüpi kuidas saab garanteerida, et suurem kapital stimuleerib nii töökohtade kvaliteeti kui kvantiteeti ja teiseks, mida see plaan võiks teha selleks, et muuta tootmismudelit ja see, sest et sellist muutust on paljudes riikides vaja, mitte et lihtsalt antakse raha ajutistele projektidele riikides, kes on juba päris edukad ja kellel ei ole vaja tööstust muuta nii palju aitäh, härra Torres, et te täna meie hulgas olete. mina tuleksin tagasi selle kava enda juurde ja selle investeerimiskava iseloomu juurde. Te seletasite meile hästi ja ma olen teiega nõus, et see kava peab olema suunatud uutele projektidele, mida polnud võimalik varem rahastada ja eriti tuleb pöörata tähelepanu uutele sektoritele, sektoritele, mis on komisjoni jaoks prioriteetsed, nagu digitaalsektor ja energeetika Eh, eh, kui räägitakse uutest sektoritest, siis räägitakse ka uutest pädevustest ning minu küsimus on selles, et kas tööotsijad, näiteks need, kes on just nimelt pikaajalised tööotsijad, kas, eh, kas äh, Äh, siis ei ole niimoodi, et nende, te ise ütlesite ka, et nendel inimestel on äh, raskem tööturule tagasi pöörduda, mida kauem nad äh, on töötud olnud. kas on võimalik ka neile mingeid pädevusi õpetada, kas te kavasite seda teha ja kas need investeeringud ei peakski olema suunatud nende uute oskuste kujundamisele, aitäh? Jutta Steinruck. jah, pärast teie sissejuhatust tuli mul veel üks mõte ma ei ole seda küll tehniliselt üle kontrollinud eelnevalt, aga küsimus on selles, rahalised vahendid, mis noorte tööhõivel on ette nähtud, me oleme kogenud, et neid liikmesriigid ei ole piisavalt või pea üldse kasutanudki kuidas ikkagi tagada, et needki rahalised vahendid sihipäraselt eh, ühe osana investeeringute plaanist kasutamist leiavad, et tõesti massiivselt parandada noorte tööpuutuse olukorda Euroopas. see on lihtsalt üks mõte, et kuna meil on vaja rohkem investeeringuid ja on vaja just noorteni jõuda, siis kas siin on üks võimalus meil nüüd avanenud? Eh, viimane eh, küsimus on Van de Kendelere käest, kui te tahate veel küsimusi eh, esitada, siis me ei saa asuda hääletama kümme viisteist. Eh, nüüd siis annan sõna järgmisele sõnavõtjale. suur tänu selle väga huvitava eh, ettekande eest, mina olen kõige noorem siin komisjonis ja mina olen eriti mures selle mõju pärast, mis öö, toimub noort noortega praegu Euroopas. jah, tähtis on, et noored saaksid tööd investeeringute plaani kaudu, eriti kui me mõtleme kohutava olukorra peale Lõuna-Euroopas, siis selle järgi on tõeliselt vajadus ja nüüd teiseks, kuidas te kavatsete öö, äh, arvestada seda aspekti ja öö, äh, seda aspekti, et niivõrd öö, äh, suur tulu peavad andma investeerimis projektid ja kuidas ka tagada, et erainvestorid oleks kaasatud. jah, tähtis on ju investeeringutega, mis on niivõrd olulised, aga äh, siin on palju probleeme. suur tänu, minul on lühike küsimus vaid. kas teie teate, äh, kas mõni öö, äh, majandussektor, mis on endiselt kasvanud vaatamata kriisile, äh, äh, et kas öö, pärast eesmärkide seadmist siin investeeringute plaanis ka neid silmas peetakse, kelle kasv on jätkunud ega ole katkenud. ja härra Mann, jah Äh, mul on lühike küsimus, mis on veel esitamata jäänud, aga minu arvates tähtis. Te ütlesite, on vaja äh, tagada, et oleks võimalus, et äh, töökohtadel oleks ka tulevikku, selleks on vaja head väljaõpet, koolitust, aga kas oleks kasu sellest, kui sellised projektid mis on suunatud äh, koolitusse, äh, haridusse, äh, liikmesriigi tasandil viiakse neid ellu, aga mõnedes on veel puudu struktuuridest nende elluviimiseks. kas selle peale olete ka mõelnud? nii et rakendamise pool jah, nüüd lühike vastus kõikidele nendele küsimustele, palun Uh, suur tänu veel kord selle väga huvipakkuva mõttevahetuse eest. jah, me peaksime jätkama seda arutelu kindlasti, sest siin on väga tähtsad küsimused kaalul jah, temaatiliselt lähenen aja kokkuhoiu mõttes. kõigepealt Euroopa Investeeringute Panga roll, mitmed sõnavõtjad viitasid sellele. jah, ja siin on probleem kriteeriumidega, millest nemad järgivad, aga tegemist on ju avalik avaliku sektori pangaga ja on selge see, et eh, stiimulid peavad Euroopa Investeerimispanga silmis teistsugused. Eh, jah, tegemist eh, on ju avalik-õigusliku asutusega ja tema ei täida neid funktsioone, mis on erapankadel. eesmärgid on erinevad. jah, kasumlikkus peab olema piisav projektidel aga ma aktsepteerin ka seda, et mõned, kui mitte kõik äh, investeerimispanga saadud tulu ju läheb ju tegelikult tagasi liikmesriikidesse ja on sotsiaalne tulu siis palju suurem, kui oleks erapankade puhul see tulu ühiskonnale olnud, nii et äh, investeerimisvaldkondadega peab olema tegem-, vist, kus kollektiivne tulu on suurem kui erapankade puhul olnuks. nii et Euroopa Investeerimispank ei hinda mitte ainult kasumlikkust, vaid ka seda üle-euroopalist mõju, mis projektidel on. aga loomulikult tulu on ka väga tähtis. jah, ma ei küll tööta pangas, äh, aga ma arvan, et kriteeriumid on nihkunud selles suunas Euroopa Investeerimispangas küsiti ka töökohtade kvaliteedi kohta, inimväärne töö, see on väga tähtis teema. on üks konkreetne asi, mis on võimalik ära teha, nimelt kui digitaalmajanduse projektide, energeetika, võrgustike projektiga on tegemist ja toimub avalik konkurss, siis ILO-s on meil üks instrument, mis puudutab just riigihankeid ja Äh, riigihangete puhul peab rahvusvahelisi tööstandardeid järgima, ILO standardi järgima ja seda teevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. see on ka üle-euroopaline tegevuspoliitika. Äh, see on täitsa loomulik, äh, tuleb tagada, et oleks inimväärne töö. ja meie raporti kolmandas osas me ka käsitleme seda, et investeerimisplaanid ei saa kõikide töö kvaliteedi küsimustega tegeleda, aga see on lihtsalt avaliku poliitika üks aspekt, tagada, et need töökohad, mis luuakse, oleks ikka kvaliteetselt piisavad. see on loomulikult tähtis aspekt ja sellepärast me ka ütleme, et sellepärast oleks hea, kui investeerimisplaan hõlmaks ka, oleks paigutatud laiemasse tööhõivestrateegiasse nüüd küsimused, mis puudutavad noorsugu, kuidas paremini kaasata noorsugu ja oskuste dimensioon. ma arvan, et äh, iga riik otsustab äh, need asjad, määratleb täpsemalt. enamikes riikides, kus VKE-d on kasumlikud, äh, omavad juurdepääsu pangalaenudele, aga see ei ole mitte kõikides liikmesriik-, riikides nii ja seal, kus öö, öö, on suur tööpuudus, on ka selliseid VKE-sid rohkem, kellel ei ole juurdepääsu laenudele. mõnede riikide jaoks ei tarvitse see olla probleem, teiste jaoks aga on ja nüüd tähtis on, et siiski siin sisaldub potentsiaal vallandada ja oskused. ma mõistan, et seegi on tähtis teema. võib-olla me käsitlesime seda liiga vähe meie raportis. ja mis asjad siis on need oskused, see on alati raske küsimus ja väga raske on seda määratleda ette, aga tähtis on, et oleksid organid, kes tuvastavad koheselt, kus on puudu oskustest turul ja siis kohe peaks reageerima ka haridussüsteem ja koolitussüsteem nendele tärkavatele vajadustele. selline prognoosimine meil ju toimuvad eh, tehnoloogilised muutused niivõrd kiiresti ja on võimalik ka prognoosida kiiremini. Eh, rutiinsed tööd eh, osakaal näiteks haridusasutustes lähiaastatel hakkab dramaatiliselt kahanema, on selline prognoos, nii et väga tähtis on varaselt aegsasti tuvastada oskuste nõudlus. ja veel üks väga tähtis küsimus geograafiline komponent siin investeeringute plaanis. Lähen üle prantsuse keelele. ma tean, et tegemist on tõesti äh, küsimusega, mil määral äh, see investeeringute kava on osaks Euroopa poliitikast äh, ning iseäranis euroalal, kus meil on ühisraha, meil on olulisi puudusi me peame tõesti eh, selle poliitikaga kõrvaldama need puudused, mis meil on ja me leiame, et see geograafiline element on väga oluline ja need eh, üks miljon töökohta, need luuakse siis kogu Euroopas. ja eriti oluline on keskenduda nendele piirkondadele, kus täna on vähem eh, töökohti ja aga jah, nagu ma ütlesin, selle geograafilise aspektiga peab arvestama ja ma vabandan, kui ma ei vastanud kõigile küsimustele, aga tänan teid selle väga huvitava arutelu eest ja võimaluse eest täna siin olla. veel kord suur aitäh! suur tänu, härra Torres! ja ma olen veendunud, et meil tekib soov teid veelgi tulevikus kutsuda siia meie komisjoni. ja suur tänu teile vastuste eest. see oli kõik väga valgustav Uh, uh, ja nüüd hakkame hääletama, aga paar minutit selleks, et te saaksite oma hääletuskaardid välja otsida no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 We'll start with the... me hakkame nüüd hääletama globaliseerumisfondi üle. ja alustame Tsahhemiga Poolas. hääletus algas. meil on elektrooniline hääletus. The vote is EPP e e has rahvapart- Teil on neli üleliigset häält. Te olete siin väga südamest teretulnud, aga sellele vaatamata. <laughs> kas nüüd on asjad korras? hästi. nüüd te näete ka hääletustulemusi, hääletus lõppes, vastu võetud. järgmine on ka globaliseerumisfond ja Belgia, Saint-Gobain. hääletus algas. Really kas ikka algas hääletus meil? hästi, hääletus lõppes. ja vastu võetud. edasi, Aleo Solar Saksamaal ja annan sõna Juta Steinbrückile. suur tänu, proua eesistuja. sotsiaaldemokraatide fraktsioonil on suuline muudatusettepanek lõikesse kuus. me tahaksime selle asendada äh, nii, et lõige kuus ütleks järgmist. Therefore that no extra in incentives for training are provided for the participants by the egf. moreover more personalised and in depth measures should be encouraged. Uh, okay, then we vote the whole text. hästi, äh, kogu tekst suuliselt muudetuna hääletus algas. Uh, the vote is closed. hääletus lõppes vastu võetud. edasi. Yes, the discharge on the general budget. Äh, hääletus Euroopa Liidu üldeelarve üle. kompromiss A kõigepealt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, mulle näib. kuus, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime siiski üle kuuenda muudatusettepaneku, kes on poolt? vastu? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa võeti tagasi, kümnes muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd arvamuse eelnõu üle hääletada muudetud kujul. elektrooniline hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes, vastu võetud. Yes, then we have the, the järgmiseks on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, eelarve täitmisel heakskiidu andmine, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt siin on ka suuline muudatusettepanek, nagu te näete, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, seda me ei hääleta. ja nüüd hääletame kogu arvamuse eelnõu muudetud kujul. hääletus algas and the vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. Uh, discharge järgmiseks on eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuurile. esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige neli, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kol-, viies lõige kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja arvamuse eelnõu muudetud kujul hääletame läbi elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud järgmiseks on Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fond, eh, eelarve aastal kaks tuhat kolmteist. teine lõige, kes poolt, esimene muudatusettepanek, vabandust, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine muudatusettepanek, siin on ka suuline muudatusettepanek, nagu te näete raportöörilt kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja hääletame arvamuse eelnõu üle muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine on arvamuse eelnõu, mis puudutab Euroopa koolitusfondi ja kompromiss A kes on poolt? kompromiss A, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse eelnõu muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja järgmine on arvamuse eelnõu mis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

Eh, eh, läheme nüüd päevakorra järgmise punkti juurde, selleks on Euroopa strateegiliste investeeringute fond ja eh, tahaksin sissejuhatuseks öelda seda, et kuidas meil sisemine menetlus selles asjas välja näeb. Äh, meil on toimunud mitmeid komisjoni koosolekuid sellel teemal, kuidas pädevusi komisjonide vahel jagada. ning äh, iga kord olen ma rõhutanud, äh, kuivõrd oluline on, et tööhõivekomisjon oleks selle asjaga tihedalt seotud. tehniliselt sisaldab õigusloomealane ettepanek väga vähe sotsiaalseid aspekte, samas peamine eesmärk on siiski paremate ja rohkemate töökohtade loomine ning tööpuuduse vastane võitlus ja eriti noorte tööpuuduse vastane võitlus. tegemist ei ole investeeringutega finantsturgude pärast, tegemist on investeeringutega töökohtade loomiseks ning äh, see on kindlasti valdkond, äh, mis on meie komisjoni pädevuses ning seetõttu esimees, komisjoni esimeeste kohtumistel olen ma nõudnud, et meie oleksime sellesse äh, protsessi kaasatud kodukorra artikli viiskümmend neli alusel Äh, samas esimeste konverents ei ole veel lõplikke otsuseid langetanud, lihtsalt on tehtud soovitus luua juhtrühm, äh, mis siis koordineerib seda tööd ning kõik huvitatud komisjonid saavad selles töös siis osaleda. nüüd peab siis esimeste konverents otsustama, kuidas pädevused lõplikult jagatakse ning näib, et Äh, tähendab, see on tõenäoline, aga otsustatud veel ei ole, nii et, et näib, et äh, majandus- ja rahanduskomisjon äh, teeb seda, koostab selle raporti. Econi juhataja on mulle teatanud, et kuna kasutatakse kiirmenetlust selle õigusloome ettepaneku vallas, siis tõenäoliselt ei õnnestu neil et tegeleda samal ajal ka algatustega investeeringute lõhe ületamiseks. tegemist on siis algatusraportiga, mis sisuliselt pidi äh, käsitlema samu asju kui strateegiliste investeeringute fondi ettepanek, aga laiemas poliitilisemas kontekstis ja selle äh, raporti puhul meie komisjonile kehtib kodukorra artikkel viiskümmend neli ja me oleme Äh, proua Vana Rohelistest nimetanud oma raportööriks ja ma olen korduvalt öelnud komisjoni esimeeste kohtumistel äh, ja ka EKONi esimehele otse olen öelnud, et tööhõivekomisjon tahab koostada seda algatusraportit paralleelselt õigusloomealase ettepanekuga Äh, selleks, et me saaksime esitada niivõrd palju oma prioriteete kui võimalik. mul on aga kahju, et äh, tõenäoliselt see nüüd teoks ei saa. EKON on äh, nimetatud selle raporti juhtkomisjoniks. niisiis, EKON on see komisjon, kes määrab ära ajakava ning seetõttu on tõenäoline, et Econ siis juhib seda tööd äh, ja kõik huvitatud komisjonid saavad siis olla selle juhtkomisjoni äh, osalised, aga me ei ole päris kindlad, milline see lõpptulemus on, tahtsin teid sellest teavitada ja teavitan siis teid niipea, kui olen saanud täiendavat informatsiooni. see oli siis meil toimub nüüd siis esimene mõttevahetus äh, selle strateegiliste investeeringute fondi kasutuse üle ning äh, annan nüüd äh, sõna koordinaatoritele. ma näen, et kedagi Rahvaparteist ei ole, võib-olla proua Morin Chartier esindab Rahvaparteid Oh, oh, sorry. But I don't have that. Sorry, I didn't go to. I apologize. Äh, esinaine vabandab. proua Jaslovetska on see, kes vastutab ja just nimelt tema on see, kes sõna võtab, palun. aitäh. aitäh aitäh, kõigepealt äh, tahaksin teid tänada selle eest, äh, mida te olete teinud, et äh, meie komisjoni sellesse töösse rohkem hõivata. töö selle dokumendiga peab olema väga kiire. samuti tahaksin teid tänada selle eest, et te korraldasite tänahommikuse kohtumise ILO-ga ja võimaldasite meil arutada ILO raportit Äh, tegemist on raportiga, mis on meie raportiga väga tihedalt seotud. me äh, tegeleme siis Euroopa strateegiliste investeeringute fondi määrusega, äh, tegemist on dokumendiga, mis peaks andma lootust tuhandetele eurooplastele, mis peaks aitama nende olukorda parandada praegusel kriisi ajal. me soovime edendada Euroopa majandust, aga siiamaani eh, need eh, vahendid, mida me kasutasime, eh, olid mitte eriti tõhusad. see uus määrus peaks võimaldama taaskäivitada Euroopa majandust investeeringute fond äh, sisaldab kolme teineteist toetavat sammast. kõigepealt kasutatakse kolmesajat viisteist miljardit eurot järgmise kolme aasta jooksul selleks, et maksimeerida meie avaliku sektori raha mõju ja niimoodi juurde meelitada ka erasektori investeeringuid. teiseks sambaks on see, et täiendavad investeeringud tõesti vastavad reaalmajanduse nõu-, nõuetele ning kolmandaks sambaks on bürokraatia vähendamine, Euroopa muutmine investoritele atraktiivsemaks ning äh, kordistusefekti saavutamiseks. me äh, saavutame selle efekti aga ainult siis, kui äh, selle fondiga liitub rohkem liikmesriike, samuti pankasid ja erainvestoreid. nagu korduvalt on juba rõhutatud, on see fond Äh, mõeldud katalüsaat selleks, et äh, meile tuleks rohkem erainvesteeringuid. Äh, vaatamata sellele, et see dokument, millega me tegeleme, on väga oluline, on meil aega sellega tegelemiseks väga vähe ning seetõttu peame tegutsema kiiresti. kõigepealt Jean-Claude Juncker esitas investeeringute kava väga kiiresti, kahekümne kuuendal novembril möödunud aastal. nõukogu tegutses samuti väga kiiresti, võttes siis kaheksateistkümnendal detsembril selle kava vastu ning äh, nõukogu kutsus äh, kaasseadusandjad parlamenti siis tööga lõpule jõudma märtsi lõpuks. volinik Dombrovskis on samuti rõhutanud, et Eh, selle tööga kiiresti ühele poole jõudmine on võimalik eh, nõukogu toetuse tõttu. nii palju, kui mina tean, peaks meie komisjon hääletama arvamuse üle kahekümne neljandal märtsil ja see annab meile kaks kuud selleks, et välja töötada tugev ja ühtne seisukoht kui just mingeid probleeme ei teki, siis peaks töö selle dokumendiga jõudma lõpule märtsikuu lõpuks. see tähendab, et strateegiliste investeeringute fond saaks hakata tegutsema juba selle aasta keskpaigas ja see on tõesti väga kiire sündmuste areng täna ei peaks me arutama konkreetseid muudatusettepanekuid, aga me tahaksime lihtsalt teada, millised on teie esmamuljed sellest, kuidas muuta see fond realistlikuks ja äh, võimalikuks vahendiks meie majanduse edendamiseks, kuidas jõuda lähemale nendele eesmärkidele, mis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on kehtestatud. aga enne, kui tutvustaksin oma esialgset seisukohta, tahaksin rõhutada seda, et seitse komisjoni koostavad oma arvamuse selle raporti kohta mitte ükski nendest seitsmest komisjonist ei, ei keskendu piisavalt sotsiaalsetele aspektidele ja seetõttu ma sooviksin, et meie ja meie komisjon seda teeks. me kõik teame, et sotsiaalsed aspektid on äärmiselt olulised selleks, et see fond äh, lõppkokkuvõttes edukaks osutuks investeeringute puudus on ohuks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisele. siiani rakendatud meetmed ei ole suutnud soovitud tulemusi anda. Need eeldused, millele see fond rajaneb, luga, lubavad äh, loota, et raha kulutatakse hästi, seda kulutatakse transpordile, energiavõrkudele ning selliste sektorite toetamisele, mis on innovaatilised investeeringud sellest fondist on suunatud reaalmajandusse ja see on selle fondi puhul võib-olla kõige olulisem äh, tunnus. projekte hinnatakse nende Euroopa lisandväärtuse alusel ja selle alusel, kas nad on vastavuses meie poliitiliste eesmärkidega. Äh, need investeeringud äh, peaksid aitama luua Äh, pikaajalisi kvaliteetseid töökohti ja edendada, edendama jätkusuutlikku arengut Euroopas. aga peamiselt äh, tuleks äh, toetada piiriüleseid projekte. eksperdid on väitnud, et ligemale kaks miljonit viissada tuhat töökohta on võimalik luua. teadusuuringud näitavad, et Euroopa Äh, omab praegu äh, mitmeid sadu miljardeid eurosid likviidsust, nii et likviidsus on meil olemas. Euroopa Investeerimispank äh, väidab, et me seisame praegu Euroopas silmitsi olukorraga, kus äh, suuri tulusaid projekte ei ole võimalik rahastada. nagu volinik Kadainen ütles, on meil usalduskriis ning see usalduskriis ei võimaldagi meil majandust taaskäivitada. peale selle äh, nõukogu järeldustes kaheksateistkümnendast, üheksateistkümnendast detsembrist öeldakse, et äh, sissemaksed äh, sellesse fondi ei peaks minema arvesse, kui arvestatakse liikmesriigi võlga see tähendab, et meil tuleb välja töötada meetod hoolitsemaks tõesti selle eest, et liikmesriikide sissemaksed on eelarve seisukohast neutraalsed. ma olen juba avaldanud kahtlust selles, selle fondi osas ja kordan seda, mida ma ütlesin. seda fondi tahetakse kasutada piiriüleste investeeringute edendamiseks, võrgustikesse investeerimiseks sest niimoodi oleks võimalik luua rohkem majanduskasvu. see fond on suunatud ka VKE-dele, vahe, eesmärk on ära kasutada neid vahendeid, mida siiani pole kasutatud, aga kui selliseid kasutamata vahendeid on, mida nüüd saab kasutusele võtta, siis äh, ma tahaksin teada, kas meil on piisavalt tagatisi äh, selleks, et äh, VKE-d tõesti seda raha kasutavad. mina tegelikult ei ole päris kindel, kas VKE-del on suutlikkus suuri projekte ellu rakendada jah, VKE-de toetamine on oluline, sellepärast et VKE-d loovad töökohti. samuti peaks analüüsima, kas kõnealune määrus võimaldab meil kasutada EFSI fonde, vahendeid. me teaksime, et oleks väga tore, kui VKE-d suudaksid tõesti tekitada sünergiat, kasutades siis eh, selle fondi vahendeid. ma arvan, et investeerimiskomitee otsused ei peaks tuginema poliitilistele kriteeriumitele, otse vastupidi, äh, projekte tuleb valida äriliste ja kasumlike kriteeriumite alusel. kui osalus selles juhtorganis hakkab sõltuma sissemaksetest fondi, Eh, siis loomulikult suured liikmesriigid, kes on fondi rohkem sisse maksnud, eh, hakkavad eh, seda fondi valitsema ärilisest mõttest on see arusaadav, aga poliitilisest aspektist üsnagi vaieldav meil on vaja selek-, äh, välja, paika panna selekteerimiskriteeriumid projektide jaoks juba praegu, nii et, et potentsiaalsed investorid saavad otsustada, kas soovivad osaleda või ei. veel üks oluline punkt on see, et äh, meil on vaja leida head juhid, kes neid projekte valivad ja seejärel neid projekte ka juhivad. meil on täna hommikul juba toimunud väga elavad arutelud ja ma ei taha teie aega rohkem raisata. olen avatud teie küsimustele ja arvamustele ning jään lootma äh, koostööle kogu, kõigi komisjoni liikmetega ja kogu parlamendiga, aitäh! Äh, Maria Joao Rodriguez äh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun! aitäh! ma asendan meie koordinaatorit selles küsimuses ja kõigepealt tahaksin äh, tänada teid, äh, proua esinaine, selle informatsiooni eest. Äh, te rääkisite sellest, kuidas saaks meie komisjoni mõju tugevdada kõigis nendes sündmustes, mis parlamendis käimas on. ma toetan teid täielikult, kui te ütlete, et tööhõivekomisjoni algatusraporti puhul, äh, see algatusraport puudutab investeeringute kava, siis meie komisjon peaks tuginema õigusliku alusena kodukorra äh, artiklile viiskümmend neli. selles osas ei tohi olla mingeid küsimusi, nagu ma ütlesin, lõppkokkuvõttes tööhõive ning kõrgekvaliteetsed töökohad on kõigi nende investeerimiskavade peamine eesmärk. kui me räägime dereguleerimisest, siis me mõistame, et, et see on praegu esimeste konverentsi otsustada, eks näis, milline nende lõplik otsus on aga igatahes peaksime meie korraldama oma tööd niimoodi, et me jätame tugeva jälje selle äh, määruse lõplikule kujule. Äh, kuulasin väga tähelepanelikult meie kolleegi Rahvaparteist ning tahaksin rõhutada mõt-, min-, äh, mõningaid asju, mis sotsiaaldemokraatide fraktsioonile muret valmistavad. me peame hoolitsema selle eest, et see uus strateegiline fond pööraks tähelepanu töökohtade ja kvaliteetsete töökohtade loomisele, see peab olema keskne eesmärk. ja seetõttu leian ma, et esimene punkt, äh, kus me tõesti peaksime survet avaldama, on kriteeriumid projektide valimiseks. me peame hoolitsema selle eest, et need kriteeriumid äh, ei sõltu ainult äh, projektide kasumlikkusest, vaid äh, ka nendest pikaajalistest strateegilistest prioriteetidest, mis meil on, eelkõige äh, suutlikkus luua paremaid töökohti. ma arvan, et meil peaks olema selle kohta selge kriteerium, mida projektide valimisel ka rakendame. teiseks, nagu määrusest näha, koostame me siis sellise reservi, kust siis neid huvitavaid projekte valida ja see reserv ühendab siis ka eksperte, kes saavad liikmesriike toetada heade projektide väljaselgitamisel. me peame hoolitsema selle eest, et need eksperdid, kes kaasatakse, on eksperdid, kes tõesti tahavad edendada heade töökohtade loomist Euroopas ja ei ole tegu ainult eh, ekspertidega, kes lähtuvad kasumlikkuse kriteeriumitest. kolmandaks, eh, selle fondi juhtimismudel. me peame hoolitsema selle eest, et kõik liikmesriigid on osaks selleks strateegilisest fondist ning seetõttu on äärmiselt oluline, et komisjon tõesti on lubanud, et äh, osalus fondi kapitalis ei lähe arvesse, kui hakatakse fiskaalpositsiooni hindama. ja veel üks asi, äh, mis meile muret valmistab nimelt projektide kaasrahastamine komisjoni ettepanek tekitab lõhesid liikmesriikide vahel, nende liikmesriikide vahel, mis äh, täid-, mis äh, on, millel on probleeme stabiilsuse ja majanduskasvu äh, paktiga äh, nende puhul siis äh, see panus ei lähe pudujäägi arvestamisel arvesse, aga nende äh, liikmesriikide puhul, kellel on, kellele on rakendatud kohandamiskavasid, nendel riikidel peaks tõesti olema võimalus ka seda kaasrahastamist äh, korraldada niimoodi, et nad saaksid seda fond, selle fondi vahendeid kasutada. tegemist on tõsise probleemiga ja kui me seda äh, Äh, selle probleemiga ei tegele, siis erinevus liikmesriikide investeerimissuutlikkuses püsib ning hakkab ohustama töökohtade loomist. niisiis, äh, need on meie fraktsiooni peamised murepunktid, aga me jätkame siis äh, seda tööd ja see oleks minu poolt kõik, aitäh! aitäh! Enrique Calves Chambon saab järgmisena sõna. aitäh. Äh, lähen üle hispaania keelele, ütleb kõneleja. niisiis, palun pange kõrvaklapid pähe, kui teil neid veel peas ei olnud nii, nüüd ähm, oleme jõudnud siis selle fondi ellurakendamise juurde ja seega üritan teha lühidalt ja asjakohaselt. see tähendab, et äh, ma ei hakka rääkima ideoloogiast. töö selle määruse kallal algab nüüd. me läheneme asjale süviti, tuleme välja oma ideedega, aga me juhindume selle kõige juures siis sellest, et tuleb praktikasse juurutada kõike seda, mida Euroopa Parlament on äh, otsustanud Junckeri investeerimiskava toetuseks. meil on väga hea meel selle üle, et me tõesti tegutseme selle asjaga kiiresti. me oleme teadlikud sellest, et me Euroopas oleme praegu erakorralises olukorras kriisiaegadel tuleb keskenduda olulistele asjadele näib, et äh, valitseb äh, üksmeel selles osas, et vaja on luua töökohti, niisiis äh, tuleks kõrvaldada kõik takistused ähm, sellelt teelt ning austada ühiseid väärtusi, näiteks luua korralikke töökohti. ärgem unustagem ka seda, et Junckeri kava on kakskümmend üks miljardit eurot, mida tahetakse siis finantsvõimenduse abil äh, suurendada, kasutatakse siis ka Euroopa Investeerimispanga vahendeid. niisiis, äh, meil on ülevaade sellest rahast, mis Euroopa poole pealt tuleb. Äh, vaadakem aga konkreetselt seda kahtekümmet ühte miljardit me soovime tasakaalustatud määrust, määrust, mis keskendub finantsvõimendusele, selle kolmesaja miljardi piirini jõudmiseni. meil on vaja äh, tõelisi projekt-, projekte, mis aitavad luua Euroopas vajalikku infrastruktuuri, meil on vaja investeeringuid, mis aitavad tõesti töökohti luua. sellest käib praegu jutt. Need äh, äh, mõtted on siis juhiseks meile seda tööd tehes samuti tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me kavatseme hoolitseda selle eest, et et meil tõesti on korralikud projektid ja korralikud äh, töökohad, sellised projektid, mis loovad tulevikuks vajalikke struktuure ja ei sihi ainult äh, armuande ja almu- ja toetusi, nagu mõnedes riikides viimasel ajal on olnud olukord. samuti vaatame väga tähelepanelikult äh, Euroopa Investeerimispanga rolli, me peame selle rolli uuesti läbi vaatama, samuti Euroopa Investeerimisfondi rolli. Äh, VKE-d on tööhõive selgrooks ning me peame keskenduma neile, tegema seda konstruktiivselt. aga ma tahaksin öelda ka seda, et meil on vaja sellist määrust, mis on praktiline, mitte doktriinipõhine. meie ALDE fraktsioonis üritame alati olla konstruktiivsed. me tahame alati keskenduda sellistele strateegilistele investeeringutele, mis viivad kõrge kvaliteediga töökohtade loomiseni lõppkokkuvõte on, on ju see ettepanek üsna tagasihoidlik, vähemalt praegu. ja nüüd äh, Riina Roonja Kari. Øh, jah, kõigepealt äh, tahaksin äh, liituda tänusõnadega, mis äh, teie aadressil on öeldud. tahaksin teid tänada nende jõupingutuste eest, mis te olete teinud selleks, et tööhõivekomisjon saaks nendes protsessides osaleda me äh, peame alati meeles pidama, et see algatus ei ole mingi imerohe, imerohi äh, äh, see ei kaota täielikult ära noorte tööpuudust. me peame arvestama sellega, et meil on Euroopas palju probleeme, palju struktuurilisi probleeme ja neid on kõikides riikides. väga oluline on luua just nimelt korralikke töökohti kui vaadata seda fondi struktuuri, siis üks asi on, mida ei tohiks unustada. nimelt see juhtorgan, eh, inimesed, kes hakkavad valima erinevaid projekte, eh, meie, mis on esitatud, meile öeldakse, et seal on kuus turueksperti, see tähendab eh, inimesed, kes panevad rõhu turule Ehm, ning kes äh, arvutavad kõike rahas. ma arvan, et meie komisjon peaks soovima, et äh, sotsiaalpartnerid samuti osaleksid, äh, sellepärast et et, et ametiühingud tõesti saaksid anda oma panuse sellesse, et valitud projektid oleksid tõesti head projektid. miks pannakse rõhk turule, rohkem peaks olema rõhk siiski tööhõivel me peame loomulikult äh, mõtlema töökohtade arvule ja me peame hoolitsema selle eest, et need ei ole mingid lühiajalised töökohad. ja need peaksid olema ka kvaliteetsed töökohad, mis tõesti, eh, töökohad, mis ei tekitaks nii-öelda töötavaid vaeseid inimesi, kes küll töötavad, aga oma rahast siiski ära elada ei suuda eh, niisiis ma arvan, et sotsiaalpartnerite osalus eh, selles juhtorganis on äärmiselt oluline Äh, ning äh, me äh, peaksime välja töötama väga selge seisukoha ja me ei, ei saa olla niimoodi, et kes sellesse fondi rohkem eraldab, see ka rohkem otsustab. kõik liikmesriigid peavad seal Äh, saama kaasa rääkida, milline olgu nendega rahaline osaline, aga minu arvates kõige oluline on siiski keskenduda just loodavate töökohtade äh, kvaliteedile, nagu ma ütlesin, meil on vaja häid töökohti ja selleks on vaja kaasata sotsiaalpartnereid. aitäh, Monika Vana järgmisena. aitäh, lugupeetud esinaine. aitäh aitäh äh, ka selle eest, et te olete meie komisjoni äh, rolli selles arutelus üritanud suurendada, see on äärmiselt vajalik minu arvates. Äh, nagu paljud eelkõnelejad ka ütlesid, see on vajalik, kui me tahaksime töökohtade loomisse ja investeeringute kavasse anda ka sotsiaalset suunda ning arvestaksime Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega Eh, see peaks olema investeeringute kava eesmärk, aga eh, siiani ei ole seda mõõdet piisavalt arutatud. meie rohelistena eh, soovime ja te täiesti õigesti ütlesite, et käiks paralleelne töö omaalgatusraporti ja selle õigusloomealase ettepaneku vahel, sest nagu te ütlesite, me arvasime, et see võimaldaks laiemalt meie seisukohti tutvustada ja see, selle, see, et sellel teemal on laiem taust, seda näitasid ka meie tänased araosu, arutelud ja ka ILO uuring, et küsimus ei ole ainult töökohtades, vaid ka nende töökohtade kvaliteedis, selles, millistes piirkondades need töökohad luuakse, millised on külgnevad meetmed selleks, et neid töökohti saavutada, milline on liikmesriikide aktiivne tööturupoliitika ja millistes Äh, millistes sektorites ähm, siis äh, äh, need investeeringud toimuvad. tegemist on tõesti teemadega, mida meie oma töös peame käsitlema ja ILO ütles, et see investeerimiskava peab teenima eelkõige töövõtjate ja tööandjate huve ja äärmiselt oluline on küsimus, mis meie komisjoni aspektist on hea investeering. hea investeering on äh, Äh, see, mis keskendub kvaliteetsete töökohtade loomisele, head investeeringud on sellised investeeringud, mis vaesust vähendavad, ebavõrdsust vähendavad ning aitavad meil lähemale jõuda Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgidele. oluline on äh, heaolu loomine. Äh, asepresident Kadanen ütles, et investeerimiskava üheks oluliseks eesmärgiks on Eh, konkurentsivõime suurendamine, investeerijate eh, juurde meelitamine, minu arvates eh, aga tuleks investeerida avalikku huvi, heaolu, investeeringud ei saa olla eesmärgiks iseenesest, tegemist ei ole mingi puhta investeeringute paketiga, me peame arvestama siin ka töökohtade, töövõtjate, tööandjatega, sellele peaksime meie siin tööhõivekomisjonis mõtlema, see on meie peamine ülesanne Äh, mis mind nendes äh, aruteludes hämmastab, see, et mul on tunne, et selle investeerimiskavaga äh, antakse Euroopa Liidu investeerimispoliitikale täiesti uur, uus struktuur. meil on olemas kogemusi ju erinevate investeerimispoliitikatega, meil on ühtekuuluvuspoliitika, meil on tõukefondid, kus on väga palju vahendeid Ehm, ma arvan, et eh, meil on siin väga olulised sihtotstarbelised tervised, meil on väga head eh, organisatoorsed kogemused, ehm, nii et, et eh, ma arvan, et meil on tõesti siin vaja väga selget sidet Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, väga selget territoriaalset Äh, sidusust, väga selget sidet partnerluspõhimõttega, regionaalsete tegutsejatega, sotsiaalpartneritega, samuti tuleb kaasata kodanike ühinguid nende investeeringute planeerimisse ja otsuste langetamisele äh, ja te teenuste osutamine, siin on äh, kõik need on me, meto-, mehhanismid, mis me oleme juba välja töötanud ja, ja Äh, meil ei ole vaja hakata siin kõike pea peale pöörama ja uusi ja paralleelseid struktuure looma. Äh, äh, sellepärast, et tekib muidu oht, et vaesemate liikmesriikide jaoks jäävad tõukefondid ja rikkamate liikmesriigi jaoks tuleb siis uus fond, kus on palju vähem reegleid ja ma ei hakka siin praegu rääkima demokraatia defitsiidist, sellele viitasid juba eelkõnelejad. nii et, et me peaksime tihti vaatama et äh, kõik investeerimiskomisjon, et juhtorgan, kõikides äh, nendes ju, äh, suunistes pannakse paika väga selged kriteeriumid, demokraatiline ja poliitiline vastutus, ma arvan, et see on peamine ülesanne, millele, millele meie siin tööhõivekomisjonis peaksime keskenduma ja liitun nende kolleegidega, kes ütlesid, et me peaksime praegu just nimelt tööd alustama ja tegema seda ühiselt aitäh, Laura Aagia järgmisena. aitäh. aitäh, te teate, et ma õppisin koolis matemaatikat ja füüsikat ja minu õpetaja ütles äh, mulle, et, et äh, ilma Äh, et äh, ma peaksin valima midagi muud, sest see ei ole minu jaoks mõeldud. Äh, mul on selle fondiga seoses mitmeid kahtluseid. ma ei tea, kas ma olen päris hästi aru saanud nendest arvudest, mida meile siin esitati. ma algul, algul jäi mulle mulje, et ma sain aru, siis jäi mulje, et ma ei saanud aru jällegi siin räägiti kahekümne ühest miljardist, mis tuleb otse Euroopa Liidu eelarvest ja viis miljardit tuleb Euroopa Liidu investeerimispankast, mida see eh, siis konkreetselt tähendab, eh, tegemist on eh, rahaga, mis tuleb kuskilt mujalt see raha tegelikult võetakse ära teadusuuringute eelarvest, sellest eelarve osast, mis on just nimelt meie majanduse liikuma panevaks jõuks, selleks jõuks, mis võimaldab meile luua töökohti ja nüüd võetakse see raha ära ja pannakse Junckeri kavasse. see tähendab, et meil tuleb ära võtta raha sellistelt vahenditelt nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend ja äh, seda hakatakse mingite viirastuslike projektide jaoks kasutama nüüd äh, need erainvesteeringud, võib-olla te seletaksite mulle, ma ei ole päris hästi ühest asjast aru saanud. miks? miks peavad erainvestorid äh, äh, sellesse fondi investeerima, nende jaoks ei ole ju mitte mingisuguseid tagatisi. erainvestorid äh, Eh, otsivad eh, palju paremaid kohti, kuhu oma raha panna ja see ei pruugi olla tingimata Euroopa Liit. Eh, liikmesriigid saavad anda omapoolse panuse ja saavad luua stiimuleid selle fondi rahastamiseks. ning eesmärk oleks siis muuta see ettepanek soosamaks, üritatakse Äh, äh, näiteks äh, riikide tulu arvestamist muuta. aga mina tahaksin küsida, mis on tõesti selle pakkumise liikuma panevaks jõuks ja mina ei ole näinud mitte midagi sellist, miks arvestab näiteks regionalismiga. kas siin on mingeid re regioone, mida soodsamalt koheldakse Äh, siin ei tehta mitte mingisugust vahet regioonide vahel, ei tehta mingeid erandeid regioonide hulgas. näiteks äh, Itaalia erand, äh, Itaalia panus sellesse fondi võib lõppkokkuvõttes jõuda kuhugi mujale rahastamaks infrastruktuuri näiteks Iirimaal, me ei tea, millisesse liikmesriiki see raha läheb kes äh, äh, paneb selle raha sinna fondi, selle asemel, et panna seda otse meie riigieelarvesse. Äh, räägime ka ajast, ajakavast, need ajapiirid on väga pikad. me teame, et Juncker ütles, et see asi peaks juba jõustuma kahe tuhande viieteistkümnendal aastal aga läheb vaja kuud, kuud selleks, et mingisugused haldusstruktuurid luua. Äh, äh, on vaja vahendeid, neid projekte hakata enne äh, ellu rakendama ja siis veel terve rida komisjone, kes hakkavad otsustama, milliste projektidega tehakse, tegeletakse, milliseid projekte hakatakse rahast-, rahastama Äh, ja seega läheb üleüldse pikka aega, enne kui suudetakse välja selgitada, millised on need projektid ja mida toetatakse, nii et selle peale läheb veel ilmselt kolm kuud. Äh, nii et, et äh, kui siin kõike arvestada ja mina ei ole matemaatik, aga kui me asju üldiselt arvestame, siis investeeringuid võib-olla sellest fondist saab kasutama hakata alles kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nii et me tegelikult teame, milline on selle fondi äh, ajakava, me äh, loodame, et äh, ja me teame, et võib-olla paljud asjad, mis ei juhtugi selle ajapiiri sees veel. niisiis, selline viie aasta kava lihtsalt kukub läbi meil on vaja lühiajalisi plaane, millel on vahetud eesmärgid. me peame keskenduma asjadele, mis keskenduvad mitte ainult töövõimele, vaid aitavad lahendada põhiprobleemi, milleks on vaesus sellepärast äh, meil isegi ei ole võib-olla korralikku statistikat selle kohta, mida on, milline on olukord vaesusega meie Euroopa Liidu liikmesriikides. paljud minu kaaskodanikud elavad täielikus vaesuses. me, jah, tore, et me mõtleme siin äh, töökohtade loomisele, aga mõelgem nendele lastele, kes kannatavad alatoitluse all, mõelgem inimestele, kes elavad täielikus vaesuses. Maria Reena järgmisena. aitäh Äh, esinaine, aitäh selle võimaluse eest, äh, mille andsite äh, meile, tööhõivekomisjonile selles protsessis osaleda, see on miinimum, mida me saame teha, sellepärast tänaseks probleemiks on just töökohtade probleem Euroopas ning kui meil on investeeringud, siis need investeeringud peavad looma töökohti Äh, mul on väga hea meel selle üle, mida ütles kolleeg Maria Joao äh, selle organisatsioonilise külje kohta, aga tahaksin oma sõnavõtus äh, kehtestada ka nendele projektidele. me rääkisime nendest näitajatest, millega tuleb arvestada, näiteks töökohtade loomine, aga me peaksime äh, Äh, nende töökohtade loomise aspektist vaatama tõesti töökohtade loomist kogu Euroopas, sellepärast et investeeringud teatud riigis võivad tuua kaasa ka töökohtade liikumise ühest riigist teise, nii et, et me peaksime äh, töökohtade loomise äh, analüüsis pöörama tähelepanu kogu Euroopale Äh, kas äh, need äh, projektid tõesti toovad, loovad töökohti või on tulemus lihtsalt see, et töökohad lähevad ühest riigist teise, nii et, et sellele asjale peaks ka tähelepanu pöörama. nüüd teiseks ähm, kaasrahastamine küsimus, tõepoolest, kui me tahame luua Euroopa tasandil töökohti näiteks tööstussektoris, siis peame tagama ka seda, et töötajate Äh, ole, oleks tõesti pädevus selles vallas töötada. täna on väga suur erinevus äh, teatud töötajate oskustes, eriti noorte puhul, kes lahkuvad koolist ilma mingeid oskusi omastamata ja samas uued sektorid nõuavad hoopis teistsuguseid oskusi äh, ja seega on oluline, et me rahastaksime ka selliseid kaasnevaid meetmeid, mis võimaldaksid töötajatel tõesti töötada nendel uutel töökohtadel Äh, me teame, et komisjon on vähendanud rahastamist, mis on mõeldud just nimelt haristusele ja väljaõppele. Äh, nii et, et äh, väga oluline on, et me tõesti pöördaksime tähelepanu sellele pakkumisele ja nõudmisele, mida me selle projekti läbi loome ja väga tihti selle projektiga seoses räägitakse innovatsioonist. ma arvan, et innovatsioon ei seisne uutes tehnoloogiates, näiteks kui me võtame ülemineku uutele energiaallikatele Äh, äh, siis räägime tihtipeale kõrge kvaliteediga keskkonnasõbralistest töökohtadest, äh, aga on ka selliseid töökohti, kus kvalifikatsiooni eriti vaja ei ole, võtame näiteks ehitussektori, kui riigid otsustavad investeerida avalikku sektorisse, et nende ühiskondlikud hooned oleksid energiasäästlikumad, siis on väga oluline, et kõik see, mida tehakse, oleks jätkusuutlik energia mõttes, töökohtade mõttes Äh, niisiis, äh, kui me räägime äh, investeeringutest näiteks energiasektoris, täna räägitakse väga palju erainvesteeringutest, investeeringutest, mis on kasumlikud, aga oluline oleks, et need investeeringud saaks jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud, aitäh! aitäh, Jane Collins järgmisena! aitäh! kolmsada viisteist miljardit eurot Äh, investeeritakse Junckeri sõnul kogu Euroopas. ja kui ma nüüd millestki aru ei ole saanud, äh, siis näib, et Euroopa Liidul on üle kuskil kolmsada viisteist miljardit. ja liikmesriigid, kes on pankrotis või peavad äh, rangeid säästumeetmeid kasutama, sellepärast et nad pole oma suutnud oma majandusega toime tulla, ma ei saa aru, kust selles olukorras see raha tuleb Äh, samamoodi meil on vaja kuskilt see kolmsada viisteist miljardit välja võluda, te ütlesite, et enamik sellest tuleb erainvestoritelt. kuidas see siis tegelikult toimib? Euroopa Liit paneb kokku kakskümmend üks miljardi suuruse garantiifondi ja te ütlete, et iga Euroopa Liidu poolt kulutatud ühe euro kohta selliste riskantsete projektide peale see ju äh, kuidagi tekitab neli äh, täiendavat eurot erasektorist. Äh, siin on tegemist mingi kahtlase arvestusega. kui korrutada kakskümmend üks viieteistkümnega, siis see on kolmsada viisteist miljardit ja kui selle kohta küsimusi esitada, siis meile öeldakse, et tuginetakse eeldusele, et sellised asjad on varem juhtunud Äh, kogu see asi tugineb äh, sellistele väga kahtlastele arvutustele. Äh, tegemist on tõesti väga kahtlaste eeldustega ning arusaamis- äh,, ei saada aru, kuidas erainvesteeringud toimivad ja ausalt öelda, nagu kõik suured Euroopa Liidu projektid nagu ühine põllumajanduspoliitika, ühine kalanduspoliitika ja ärgem unustagem eurot kõik need suured Euroopa Liidu kavad äh, lõpevad tavaliselt katastroofiga. niisiis äh, rääkida lihtsalt, et kolmsada viisteist miljardit ilmub ei tea kust, on äh, lihtsalt meelevaldne ülehinnang ja halvimal juhul on see küüniline ja petlik katse ajalehtedes endale tähelepanu tõmmata Euroopa Liidu probleemiks on bürokraatia, see, et raha ei lähe inimestele, kellel seda tõesti vaja on, pettused ja raiskamine ja loomulikult äh, ju äh, kaks aastakümmet pole Euroopa Liidu raamatupidamist äh, heaks kiidetud. väited, et see summa aitaks Euroopa Liitu päästa, seda ei juhtu. isegi kui selline raha õnnestub kokku saada, siis sellest kasu ei saa Eh, sellised riigid, kellel on eh, väga erinevad majandused ja see, et nad on Euroopas eh, kokku pannud, on toonud kaasa katastroofi Kreekale, Lõuna-Euroopale ja miljonitele teistele inimestele kogu Euroopas. ei ole oluline, kui palju raha selle kõige peale kulutatakse. seda hääbuvat liitu ei päästa miski. Thomas Mann. nojah jah, see viimane märkus, et eh, Euroopa Liit hääbub, sellel ei ole mitte mingit reaalsust, eh, sellel väitel. Eh, nüüd Itaalia kõne, mis siin oli nii pikk, kuus miljonit, kuus minutit ka tegelikult on pigem valimiskõne. me peame mõtlema selle peale, millised šansid meil on Eh, ja mida on vaja eh, veel paremini teha, mille kallal töötada. jah, meil on nüüd uus Euroopa Komisjon, meil on uus algus, Jan Kold Julker ütles, et ta tahab teistsugused prioriteedid seada ja eh, mõtleb ka avaliku sektori programmide jätkusuutlikkuse üle järele, samuti on vaja ka mõjusid hinnata ühiskonnale Eh, kui me struktuurireforme läbi viime, peame mõtlema, milline mõju on ühiskonnale, selle loomulikult, selle üle tuleb arutleda. ja tähtis on, et Euroopa Liit saaks uue sotsiaalse profiiliga, seegi on oluline, mis tähendab seda, eh, et kõik muud väited ei ole vastutustundlikud, meil on vaja arutada edasi neid asju ja äh, Äh, teha seda avalikult. paljud liikmesriigid ei ole samas üldse mõistnud, äh, mida me oleme saavutanud sisemiste protsessidega, et meil on nüüd uus komisjon, täiesti uus struktuur, äh, saab küsimusi esitada, veto seada, mm, loomulikult need on muud asjad. jah, tegemist on kollegiaalse organiga ja kui meil on nüüd ka konkurentsivõime ja majandusareng prioriteediks, pluss veel uued töökohad, seda ei saa ignoreerida ja tegemist ei ole mingisuguste kenade märkustega nomenklatuurilt, mida tehakse selleks, et olla kodanike meele järgi. ei, kui me tahame kvaliteetseid töökohti, siis on vaja luua ka eeldused selleks ja see tähendab investeerida haridusse. ma loodan, et jah, liikmesriikides praegu on väga erinevad, lähenevad üksteisele. ja Euroopa kvalifikatsioonide raamistik, omatatavad ametid, jah, siin jääb pädevus liikmesriikidele, aga me peame siiski vaatama, et oleksid liikmesriigid võrreldavad ja tõesti tulemuseks oleks kvalitatiivselt hea haridus ma kuulsin siin sõnavõtte, öeldi, et midagi see meile ei anna ja era-, investoreid ei tule. kui nähakse, et tegemist on kindlate investeeringutega, et on meil olemas alused mõistlikeks investeeringuteks, et need annavad ka konkreetseid tulemusi, ma usun, ka liituvad investeeringutega erainspektorid. jah, nüüd see kuusteist miljardit, eh, mis meil eelarvest tuleb ja kuus miljardit veel Euroopa Investeerimispangast jah, ja siis on veel hoob, eh, mis peab kaasama erainvesteeringu, me ei tea, kas nad tulevad või mitte, see on teine asi. jah, meil on vaja erainvestoreid, kes tahavad ja investeerida, aga nad, eh, neil on vaja kindlaid projekte selleks ja millal me nad siis kaasame, kui me edendame sellise projekte, kus keskmes on inimesed, töökohad, haridus Äh, kui need tingimused on täidetud, äh, kui nähakse, et Euroopa Investeerimispank, kes juhib seda, pakub välja konkreetseid projekte, millega on midagi peale hakata ja mitte sellised, mis on olnud nii närused, äh, millega midagi peale ei ole hakata. siis tõesti tulevad ka erainvestorid. nii et ma usun, et projektide valikus me peame kõik ühiselt osalema ja ei saa kõike praegu halvustada ette, tuleb ikkagi anda võimalus ja meil on väga hea, et meil on ka ajakava seatud ja et me üritame eh, ka prognoositavas tulevikus neid asju ellu viia. sest kui me selliseid mõttetuid kaebearutelusid eh, peame, kus öeldakse, et mida kuhugi see välja ei vii, siis sellega me olukorda ei paranda jah, auahne äh, peame olema ja pühendunud. ja ütlesite väga hästi, proua esimees, et me peame aktiivselt siin komisjonis sellega tegelema. jah, tõepoolest. seda me teeme. kas komisjon soovib ka midagi öelda sellest küsimuses? ei. proua Artamien Dirro on komisjoni poolt siin. ei, me ei soovi hetkel sõnavõttu, ütleb komisjoni esindaja äh, siis lihtsalt veel info ajakava kohta, loomulikult me tuleme selle teema juurde veel korduvalt oma komisjonis tagasi ning loomulikult hoian koordinaatoreid ja kogu komisjoni kursis sellega, mis parlamendis toimub. nii et, et te saate infot minult ja ei pea seda kuskilt mujalt otsima. ja nüüd annan sõna veel korraks proua Jaslovetskale. aitäh. tahaksin tänada äh, kõi-, äh, teid selle, kõiki selle eest, mida te arutelu käigus ütlesite. Äh, keskenduksin mõnele punktile, mis on iseäranis olulised ja mida me peaksime äh, Äh, muudatusettepanekute puhul arutama. proua Rodriguez juhtis tähelepanu valikukriteeriumitele ja paljud teised mainisid neid ka. tõepoolest on äärmiselt oluline, et need kriteeriumid arvestavad töökohtade loomise potentsiaaliga, sest te mainisite ka juhtimismudeleid, kõik liikmesriigid peavad saama osaleda juhtimisprotsessis ma arvan, et liikmesriigid on osalemisest huvitatud, aga võib-olla oleks või selline osaluselement võimalik siia siis ka lülitada. Te rääkisite ka kaasrahastamisest, ka see on väga oluline. me peame hoolitsema selle eest, et on kõikidel liikmesriikidel võrdne juurdepääs vaatamata hetkeolukorrast ja võib-olla iseäranis nendele liikmesriikidele, kelle praegune olukord on väga raske, nii et, et võib-olla peaksime toetama neid liikmesriike. kolleeg Gonzales Penes on juba lahkunud, aga tema juhtis tähelepanu samuti ühele väga olulisele teemale, nimelt sellele, et me peaksime hoolitsema eh, selle eest, et kriteeriumid soosivad tõesti selliseid äh, Äh, projekte, mis loovad tuleviku jaoks struktuure. praegu me räägime äh, kahe koma viiest miljonist töökohast, aga me teame, et äh, meil on vaja paar tosinat miljonit töökohta selleks, et Euroopas inimesi töökohtadega varustada, nii et, et see kordistusefekt on väga oluline. proua Kari kõneles sotsiaalpartnerite kaasamisest, jah, ma arvan, et sotsiaalpartneritel on väga oluline roll mängida. ma ei ole päris kindel, kas meil õnnestub seda tagada selle õigusakti raames, aga ma olen kindel, et me äh, vaatame, kuidas seda siiski teha. võib-olla mäletate, eile äh, volinik Katainen ütles, et esitatakse raportid, meie saame need raportid korra aastas, aga me võime neid raporteid paluda. Neid valmistatakse igas kvartalis, nii et, et võib-olla me võiksime siis siin parlamendi poole peal seda järelevalve elementi kasutada. proua Vana ütles täiesti õigesti, et meil juba on väga palju vahendeid, mida me võime kasutada äh, heade kriteeriumite paikapanemiseks, näiteks äh, tõukefondide kriteeriumid. Need äh, tõesti oleksid kooskõlas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega ja seotud ka ühtekuuluvuspoliitikaga. proua Arena juhtis tähelepanu et me peaksime vaatama, et see töökohtade loomine oleks üle-euroopaline. jah, samas mina olen väga suur mobiilsuse toetaja. ma tean, et mõnedele saadikutele ma sellepärast ei meeldi, aga ma arvan, et arukas ja vastutustundlik mobiilsus võib anda häid tulemusi. aga loomulikult, nagu ma ütlesin, see kõik peab toimuma hästi ja vastutustundlikult Äh, tähelepanu juhiti ka sotsiaalsele innovatiivsusele, ka sellest peaksime üha rohkem kõnelema äh, tihtipeale äh, olen olukorras, kus inimesed ei saa hästi aru, mis asi sotsiaalne innovatsioon on. kolleeg Toomas Mann, ma olen teiega täiesti nõus selleks, et äh, seda plaani saaks ellu rakendada, selleks, et anda tulemusi, on äh, meil vaja äh, investoritele tagatisi. meil on täna miljardeid eurosid, mida, mis eraettevõtetel on, aga mida ei investeerita. ja see tõestab seda, et need ettevõtted ei tunne ennast piisavalt turvalisena, investeeringute turvalisus on äärmiselt oluline ja teil on täiesti õigus, et see lühike ajapiir on tõesti hea, sest et võib-olla niimoodi me suudame tegutseda tõhusamalt ja dünaamilisemalt, reageerida vigadele, saame neid parandada, saame muuta seda, mida on vaja muuta. alati ei ole vaja eh, viit aastat selleks, et aru saada, kas miski asi toimib või ei. mõnikord piisab lühimast ajaperspektiivist. suur aitäh ja ootan viljakat koostööd teie kõigiga. tänan arutelu eest aitäh, proua Jaslovetška ja esialgne ajakava siis äh, selle strateegiliste investeeringute fondi raportiga on järgmine. arvamuse eelnõud vaatame läbi viiendal märtsil, muudatuste esitamise tähtaeg on kuues märts ja tööhõivekomisjonis võtame arvamuse vastu esimesel aprillil kaks tuhat viisteist ja nüüd viimane punkt päevakorras enne lõunat ja see puudutab Euroopa Liidu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks ja annan sõna raportöörile proua Kozlovska Rajevitšile. suur aitäh daamid ja härrad, Euroopa Liidu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks, selle vastutav komisjon on äh, naistekomisjon ja seal on sotsiaaldemokraadist raportöör Maria Neuchel. strateegiat äh, Äh, koostatakse tsükliliste kohtumistega sotsiaalpartnerite ja teiste liikmetega, kes on sellest küsimusest huvitatud. rõhutan, et see on äärmiselt oluline, sest et see töömeetod, mis põhineb laialdasel konsultatsioonil, ei ole mitte tavapärane fenomen meie hulgas, aga see on äärmiselt kasulik, äh, töötades äh, välja sellist dokumenti, mis vastab meie ootustele. me peaksime koostama sellele raportile arvamuse, see dokument puudutab eh, naiste kohalolu tööjõuturul, klaaslage, no naiste vaesust, eh, naistevastast vägivalda ja nii edasi. me räägime demograafilisest kriisist ja sellest, milline on seos tööturu eh, ka ja võimalusest luua omaenda ettevõte, võrdsed õigused, mis on seotud oma ettevõtte loomisega. niisiis, äh, me tahame teha ettepaneku, et järgnevad punktid kaasataks raportisse. esiteks demograafia. Äh, paljude arvates äh, tähendab demograafiline kriis seda, et meie perekondade ja ühiskonna struktuur muutub ja sellel on mõju ka tööturule üha vähemad inimesed on professionaalselt aktiivsed. minu riigis Poolas äh, hinnatakse, et kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend viis äh, väheneb äh, professionaalselt aktiivsete töötajate hulk nelja miljoni võrra, sarnased hinnangud Euroopa Liidu jaoks ütlevad, et me kaotame kakskümmend neli miljonit töötajat aastaks kaks tuhat nelikümmend. ehk siis äh, selleks, et äh, selle, sellest tuleneva väljakutsega toime tulla, peaksime me äh, tööturule tagasi tooma need alaesindatud rühmad, kaasa arvatud naised. meeste ja naiste vahel on e, tööturul erinevus kaksteist protsenti või rohkem. E, riigid, kes on suurendanud naiste osalemist tööturul, on e, ja seal on nüüd rohkem töötajaid. nii et pööran teie tähelepanu demograafilisele kriisile ja selle tagajärgedele tööturule ning asjaolule, et kui tööturul on rohkem naisi, siis see kindlasti leevendaks meie probleeme, mis on seotud töötajate puudusega. ütlen ka, et äh, sugude võrdsus, võrdõiguslikkus on äh, vajalik eeltingimus selleks, et me saaksime täita oma eesmärgi, et meie tööhõive tase oleks seitsekümmend viis protsenti kui me selle eesmärki, seda eesmärki tahame saavutada ja öeldakse, et see ei ole lihtne, siis me peame loomulikult kaasama oma tegevustesse ka alaesindatud rühmad ja pöörama rohkem tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse küsimusele ja naiste osalemisele tööturul. kolmandas punktis ma rõhutan, et äh, majanduskasvu konkurentsivõime Euroopa Liidus sõltuvad suuresti sellest, et äh, kaotatakse lõhe, mis eksisteerib naiste haridustaseme ja nende osalemise vahel tööturul. kui me seda klaasist äh, lage ei lõhu, äh, seda, et on äh, selline tohutu erinevus selle vahel, kui palju hästi haritud naisi meil on, samas kui vähe on meil naisi juhtrollides, siis kui me sellega hakkama ei saa, siis me kaotame talente ja pädevusi, raiskame tohutult raha naiste professionaalse koolitamise peale ilma tulemusteta. nii et see on veel üks punkt, mis raportisse peaks minema, sest et see on strateegilise tähtsusega. neljas punkt. siin räägin ma vähes, naiste vähese osalemise põhjustest tööturul ja ütlen, et see tuleneb sellest, et pereelus on äh, koormus jagatud sugude vahel ebavõrdselt. meil on asümmeetriline koormus, äh, mis puudutab äh, kodumajapidamislikke tegevusi naiste ja meeste vahel, nii et me peaksime rohkem tegelema kaasnevate teenustega, räägin siin lastehoiust, äh, äh, haigete ja vanemate inimeste hooldamisest, me peame sellise infrastruktuuri üles ehitama. siin punktis ma räägin ka sellest, äh, kuidas tasakaalustada pereelu ja professionaalset elu. räägin sellest, kuidas eemaldada tõkked sellise tasakaalu saavutamiselt. viiendas punktis räägin ma vaesuse feminiseerimisest. see palgalõhe, mis sugude vahel eksisteerib, see tähendab, et ka pensionite vahel on tohutu lõhe, peaaegu kolmkümmend viis protsenti. see on asjaolu, mis kujundab naiste vaesust, eriti just vanemate naiste vaesust kes elavad ühe inimesega majapidamises ja selline vaesuse akumuleerimine on midagi sellist, millega me peame tegelema. oma strateegias räägime me ka vaesuse kaotamisest aastaks kaks tuhat kakskümmend ja sellistes strateegiates me peame arvesse võtma ka soolist aspekti, sest et vastasel juhul on meie püüdlused mõttetud kui me suudame lõpetada meeste ja naiste ebavõrdse kohtlemise, siis äh, see samuti aitab meil võidelda vaesuse probleemiga. kuues punkt, äh, siin räägime me vajadusest suurema läbipaistvuse järele, kui inimesi palgatakse äh, juhipositsioonidele. siin on juba liikmesriikides vastu võetud vastavaid seadusandlikke algatusi, aga ma pean siiski ütlema, et me peame täielikult ära kasutama naiste potentsiaali ja läbipaistvad palkamismenetlused peaksid aitama naistel jõuda ettevõtete juhtpositsioonidele. seitsmes punkt. siin räägin ma ühest väga tihti aset leidvast fenomenist. see on siis äh, registreerimata töö. tahaksin äh, luua süsteemi, mis motiveeriks äh, tööandjaid äh, nii, et rohkem naisi võiks hakata tegema ametlikku tööd. olen teinud lühidalt, esitan sellele raportile rea muudatusettepanekuid tahan rääkida soolisest võrdõiguslikkusest ja SKT-st, palga ja pensioni lõhest, haridusest, mis äh, saaks meid aidata äh, selle meeste ja naiste ebavõrdse kohtlemisega võitlemisel, nii et me saaksime ületada probleemid, mis on tööturul. ja tulevikus esitan ma veel ühe muudatusettepaneku arvamusele, see puudutab kvoote naiste puhul juhtpositsioonidel ja samuti ka mitteametlikku tööd ja riigihankeid. nüüd, mis puudutab riigihankeid, siis teame, et need võivad olla potentsiaalselt väga tõhus vahend, millega toetada meie sotsiaalpoliitika, sotsiaalintegreerimispoliitikaid riigihangete seadusesse saame me sisse panna sotsiaalklausleid, mis omakorda võimaldavad meil äh, ettevõtetele kehtestada nõudeid, mis peavad olema täidetud selleks, et ettevõte saaks osaleda riigihanke protsessis. näiteks äh, Poolas on meil sellised klauslid, äh, osad hanked näiteks võivad olla piiratud äh, niimoodi, et osaleda saavad ainult sellised nii-öelda sotsiaalkooperatiivid ehk siis üksused, kes eh, on palganud eh, näiteks puuetega inimesi või võib meil olla nõue, et eh, vastav ettevõte peab tööd andma vähemalt ühele puudega inimesele selleks, et teatud projekt, et ta teatud projektis osaleda saaks. aga selliseid klausleid saab rakendada ainult juhul, kui liikmesriikidel on olemas äh, seadusandlus, mis äh, seda võimaldaks. ainult mõnedes riikides on äh, seadusandlus, mis puudutab äh, kvoote naiste jaoks juhtpositsioonides ettevõtetes. selliste fondide puhul, kus me kulutame avalikku, avalikke vahendeid, siis saame me seal edendada ettevõtteid, kes äh, täidavad kõik nõuded, mis puudutab võrdset kohtlemist, samas me võime blokeerida ettevõtete osalemist hangetes äh, selliste ettevõtete puhul, kes rikuvad võrdse kohtlemise seadusandlust. Need on loomulikult muidugi soo-, ainult soovitused, sest et see küsimus on liikmesriikide kätes, aga minu arvates peaksime me pöörama tähelepanu sellele, milline suurepärane vahend võiks see olla, millega edendada kaasavat poliitikat. see ongi hetkel minu poolt kõik ja nüüd ootan teie küsimusi ja arvamusi, aitäh! For... suur aitäh selle kokkuvõtte eest. annan sõna Maria Areenale. aitäh, aitäh selle töö eest, mis on kolleegi poolt tehtud, ma arvan, et tegemist on väga heaks aluseks edasisele tööle selle arvamuse kohta, mille meie komisjon koostab. äärmiselt oluline on, et meie komisjon sellele teemale mõtleks, sest et kõige suurem diskrimineerimine, mis naiste, naisi täna puudutab Euroopas, ongi diskrimineerimine tööturul loomulikult äh, me käsitleme ka teisi äh, diskrimineerimisvorme proua Majansi raportis nagu vägivald ja nõnda edasi, aga see tööalane diskrimineerimine on väga tõsine probleem äh, jah, meil on vaja teatud muudatusettepanekuid, teatud täiendusi sellele tööle, mida on tehtud, viitaksin vaid mõnele kõigepealt. loomulikult tuleb tunnistada, et naiste toomine tööturule ja et saavutada seda eesmärki, mis horisondis kaks tuhat kakskümmend on ja selleks ka, et võidelda kriisi vastu, on see vajalik, aga samuks tuleb täpsustada, et äh, tegemist on ka eesmärgiga, mis on seotud sotsiaalse õiglusega, isegi kui ei oleks kriisi, kui maailmas oleks kõik kõige paremas korras, kui naised ei ole tööturul korralikult esindatud, siis oleks tegu sotsiaalse õigluse puudumisega. nii et, et sellele peame tähelepanu juhtima. teine oluline asi Äh, see äh, naiste tööhõive määr seitsekümmend viis protsenti aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend. me teame, et kui naised töötavad, siis töötavad nad tavaliselt Äh, kehvematel töökohtadel, aga samas, kui naised töötavad, siis nad on vähem vaesed, vähem sõltuvad, äh, nii et, et see on ka seotud minu kolmanda punktiga. jah, kvaliteetsed töökohad, äh, kahjuks kui me vaatame statistikat, siis naised naised puutuvad sagedamini kokku ebakindlate töökohtadega, deklareerimata tööga Äh, niisiis äh, me peaksime tegema tööd ka töökohtade kvaliteedi vallas ja siit jõuaksin neljanda punkti juurde, naiste töökohtade kvaliteet äh, ja nende jaoks selline oluline koht, eluperiood nagu emaduspuhtus, meil on vaja Euroopas kaasaegseid seadusi, mis puudutavad emaduspuhkust, neid naisi tuleb kaitsta siis, kui nad on rasedad, neid naid tuleb kaitsta siis, kui nad sünnitavad, selleks et neil oleks võimalik, võimalikult kiiresti tööturule tagasi pöörduda kui me tahame tegeleda demograafia küsimustega ja samas ei tegele eh, selle emaduspuhkuse küsimusega, eh, siis eh, tekivad meil probleemid, nagu paljudes riikides praegu on, kus sündimus väheneb ja, või siis naised otsustavad tööturule mitte minna, sellepärast et see ei taga neile mingit turvalisust niisiis me peame tõesti ka selles küsimuses kaasaegsed seadused vastu võtma ja samuti sellised seadused, mis võimaldavad era- ja tööelu paremini ühendada eh, ning eh, isa ja ema vahel eh, koormust paremini jagada, meeste ja naiste vahel koormust paremini jagada, nii et, et sellega peaksime samuti arvestama ja viimane asi, mis meile muret valmistab, see ei ole küll viimane, aga üks oluline ja naiste esindatus ettevõtete juhtkondades, äriühingute nõukogudes, te teate, et jah, me võime küll jah, heast tahtest öelda, et me soovime rohkem naisi, aga samas on väga palju piiranguid ja ma tean, et ka paljud äh, suhtuvad äh, väga tõrksalt sellele, et ettevõtetele tuleks kehtestada mingid äh, piirangud ja nõuda, et nad naisi juhtorganitesse määraksid. Tähe on kõrgharidusega rohkem naisi kui mehi, nad on kvalifitseeritud, nad Eh, töötavad ettevõtetes eh, ja ma arvan, et ei ole eh, mingit vahet, kas äriühingu nõukogus on naine või mees, rahaliselt ei ole seal mitte mingit vahet, pädevuses ei ole mingit vahet. ainukene probleem on selles, et mehed on konservatiivsed, mehed ütlevad, et naine võtab mehe koha ära niisiis me peame mõtlema, võitlema selle eest, et naised oleksid esitatud äriühingute nõukogus, me peame kehtestama kvoodid selleks, et harjumust murda. aitäh! Uh, aitäh. proua Gonzales Peña, palun. pärast äh, seda, kui lugesin komisjonipoolseid soovitusi, siis leian, et need punktid, äh, milles me oleme kokku leppinud, on äärmiselt olulised selleks, et tagada, et oleks saavutatud suurem võrdsus. oluline on, on, et oleks eh, jagatud vastutus, arvestades, milline on selle mõju tööturule. tihtipeale puudutab see seda, kuidas eh, naised oma aega kasutada saavad. Eh, näiteks on näha, et naised võtavad endale äh, rohkem lühikeseajalisi, osaajalisi lepinguid, äh, teevad mitteametlikku tööd ja seetõttu on oluline see, mis on punktis neli, et meil on väga vajalik, et oleks korralikud toetusstruktuurid. Äh, oluline on ka, et oleks äh, oleks ligipääs haridusele inimeste jaoks, kes seda vajavad. naiste poolt tehtud töö on tihtipeale seotud hooldusfunktsioonidega, selle eest ei maksta eriti hästi ja äärmiselt oluline on see, et kui naised ja mehed töötavad samas sektoris, siis naised tihtipeale saavad vähem raha selle eest ja see tähendab ka seda, et me peame inimeste hooldamise tööd võtma tõsiselt, see on ka võimalus, millega võidelda diskrimineerimise vastu oluline on ka, et me suurendaksime ka isaduspuhkust lisaks emaduspuhkusele selleks, et oleks tagatud, et äh, on äh, õiged vanemlikud õigused antud äh, nii sünnituse kui, kui adopteerimise puhul kui me vaatame vaesuspunkti, siis siin peame me rõhutama asjaolu, et äh, naised kannatavad vaesuse käes rohkem. oleme ka nõus sellega, et äh, põhjused, äh, mis raportis on esitatud, miks naiste vaesuse tase on suurem, siis siin tuleb välja, et naised, kes on töötanud vähem või saanud väiksemat palka, et nemad peavad oma tööelu lõpus siiski saama ka väärika pensioni minu arvates on äärmiselt oluline, et äh, me vaatame äh, panustava pensioni ideed selleks, et selle probleemiga toime tulla ja nüüd äh, meeste ja naiste vahelise tasakaalu saavutamiseks on oluline rõhutada, et see ei peaks puudutama mitte ainult ärisektorit, ka avalikes institutsioonides ja kõikides professionaalsetes valdkondades peaks olema naiste esindatus piisav oluline oleks, et naised osaleksid otsuste tegemise protsessis kõikidel tasanditel, kaasa arvatud poliitilises elus. avalikel vahendel, vahenditel on samuti konkreetne mõju naistele, eriti kui vaadata neid avalikke struktuure, kus naised suuremat rolli mängivad, näiteks hooldusteenused. oluline oleks, et naised kaasataks tööturule ja oluline on ka see, et äh, me rahast-, avalik rahastamine selleste valk-, nendele valdkondadele ei vähendaks, sest et see tähendab, tähendaks seda, et need töökohad oleksid veel halvemini tasustatud. terve rida küsimusi komisjoni arvamuses ei kajastu. peame tagama, et äh, käsitletaks kõiki küsimusi selleks, et raport äh, nii kiiresti kui võimalik valmis saaks, et võidelda naiste ja meeste vahelise ebavõrdsusega. ma tänan raportööri selle arvamuse koostamise eest. me teame, et kui ebavõrdsus kaob, siis tõuseb sellest tulu kogu ühiskonnale ja sooline võrdõiguslikkus on ju olnud üks põhimõtteid, millele tugineb Euroopa Liit juba üle viiekümne aasta tagasi võrdne tasu eh, pandi kirja aluslepingutesse ja on skandaalne see, et täna ikka veel mm, ei ole nii, et naistel ja meestel oleksid eh, ühesugused tingimused tööturul jah, eh, selles strateegias me käsitleme peatähtsaid aspekte, mis puudutavad naiste elujärge. see on palgavahe, naiste majanduslik sõltumatus, juurdepääs tööturule, edasiliikumine karjääris ja võrdsus ka otsuste langetamisel ja diskrimineerivate tegevuspraktikate kaotamine. ma arvan, et kõik on väga tähtsad aspektid neid ja tahaksin juhtida tähelepanu ka meiepoolsetele paarile muud muudatusettepanekule, mis on meie arvates olulised. kõigepealt vaesuse feminiseerumine. sellest on ka juba varem juttu olnud ja meie arvates tuleneb see mitmetest teguritest, sealhulgas ka e, töötasu erinevuses ja tulemuseks on ju ka pensionipõlves pensionide vahe ja põhjuseks on ju e, vanema e, ülesanded, mis naistel tuleb tihti täita. mina äh, olen Saksamaalt ja meil maksusüsteem äh, on see, mis tekitab suurema ebavõrdsuse meeste ja naiste vahel. nüüd äh, vaesuse vähendamine kahekümne miljoni võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend, see eesmärk on saavutatav ainult siis, kui vaesusevastased poliitikad tuginevad mainstreamingule ja naiste vaesuse vastu võitlemisele, kui me sellega ei tegele, siis me oma eesmärke ei saavuta. viimastel aastatel, mida me näeme eriti kasinusmeetmete puhul Lõuna-Euroopas, et eh, on toimunud eh, vähikäik ja naised on väga palju kannatanud eh, rakendatud meetmete tõttu ja on vaja hea seista selle eest, et ei jätkuks nende kasinusmeetmete negatiivne mõju ja olukord ei muutuks veelgi hullemaks ja ma olen teinud muudatusettepanekuid selle kohta ja veel üks asi, seksuaalne ahistamine töökohal ja transfoobia ja homofoobia töökohal. Nende kohta olen ka teinud ettepanekuid see on täiesti vastuvõetamatud nähtused ja soolise võrdõiguslikkuse strateegias tuleb ka eh, transfoobia identiteedi teemadega tõsiselt tegeleda. tänan. suur tänu, Tiziana, palun. Tiziana Begin. Eh, suur tänu. tänan raportööri arvamuse koostamise eest seal on väga palju mõtteid, mida ma jagan raportööriga ja võib-olla paneksin suurematki rõhku sellele, et osalemine tööturul on ülioluline teema. ja me peame küsima, miks olukord praegu mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides on ebarahuldav ja tihtipeale tuleb ju naistel teha valik perekonna või töö vahel ja see on see peamine takistus, mis ei luba naistel jälle tööturule naasta. ja me ei, piisavalt ei soodusta nende naasmist, mina olen ema, mul on kolm last eh, ja ma olen olnud konsultandiks VKE-dele Itaalias ja diskrimineerimine on midagi, mida me tõesti kogeme iga päev ja tihtipeale me näeme seda, et mehi eelistatakse äh, ja naistelt küsitakse veel juurde, et kuidas te pärast abiellumist plaanite, kas edasi töötada, ei ole äh, juriidiliselt lubatud selliseid küsimusi esitada, aga neid sellele vaatamata esitatakse. ja kolleegid juba ütlesid, et töösuhetes äh, ka naisi ei kohelda alati väärikalt võib-olla tegemist ei ole küll seksuaalse ahistamisega, aga suhtumine, mida naised kogevad päevast päeva, ei ole alati vastuvõetav. ja loomulikult nüüd palkade küsimus ja pensionide küsimus, kui tööelu on lõpuni jõudnud. ja meie oleme järjekorra lõpus riikide hulgas, kui kõneks on sotsiaal- ja tervishoiuteenused. me ei saa silma kinni pigistada probleemide ees, mis eksisteerivad paljudes piirkondades Euroopas valitseb, domineerib meeste meelne kultuur ja naised lihtsalt peavad pühenduma perekonnale seal ja loobuma oma töisest elust. ja kui naised on lapse ilmale toonud, siis peavad otsuse langetama, kas nad lähevad tagasi tööle ja või hoolitsevad laste eest. ja naised ei taha teha, ei tuua ohvriks oma lapsi ja sellepärast ei naase tööle. me peame ka kultuurilisi küsimusi äh, arvestama. Äh, ja kui me räägime rahalistest vahenditest, mis meie käsutuses on ja ka igasugustest ressurssidest meie käsutuses on, siis pidage ikkagi silmas seda, et naised on meie kõige tähtsam ressurss ja tuleb koondada, äh, lõpetada see häbilugu, häbilugu, mis praegu valitseb Euroopas. Äh, aitäh. me räägime praegu teemast, mis on mulle väga südamelähedane, äh, arvestades praegust olukorda. kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale, millega me peaksime arvestama. kõigepealt kriisi mõju naiste tööhõivele. kui me vaatame olukorda Euroopa tasandil, siis eh, kriisi mõjul on naised tööturult eh, välja tõrjutud, sellepärast et nende palk on väikene, nad olid ebakindlatel töökohtadel, töötasid osalise tööajaga aga äh, hullem ei ole, kõige hullem ei ole mitte see, et kriis on naised tööturult äh, välja tõrjunud, äh, vaid Äh, naistel on ka väga raske äh, säilitada tasakaalu äh, töö ja eraelu vahel, mistõttu nad ise on kriisi tingimustes tihti tööturult lahkunud ja peavad tegelema pere eest hoolitsemisega tööga, mille eest ei tasustata. niisiis ma arvan, et me peame rõhutama tõesti seda, et kriis on meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust veelgi suurendanud. teiseks Äh, mõttelaad, millega peame silmitsi seisma. me äh, viisime läbi ühe uurimuse, kus esitasime järgmise küsimuse, kas te arvate, et kriisi ajal äh, peaks meestel olema eesõigus töökohtadele ja mul on hea meel, et sotsialistid ka meid kuulavad kas te arvate, et meestel peaks olema eesõigus töökohtadele? kuuskümmend kolm protsenti vastanutest ütles jah niisiis me seisame tõsise silmi, silmitsi tõsise probleemiga, see on see mõtteviis ja selle mõtteviisi vastu tuleb võidelda ja ka selle kuuekümne kolme protsendi hulgas on naisi. niisiis me, me räägime sellest, et tuleb julgustada ka naisi ise aktiivsemad olema ja oma mõtteviisi muutma. ja teiseks, te rääkisite siin äh, koolitusest, väljaõppest, et see on oluline investeering nii era- kui avaliku sektori jaoks. see on investeering riigi jaoks, see on investeering perekondade jaoks ja äh, see investeering peab ennast ära tasuma ja ma kindlasti esitan äh, ka nendel teemadel muudatusettepanekut Äh, tõeline äh, ja, ja ma olen täiesti nõus paljude asjadega, mis siin arvamuses kirjas on, aga mulle tundub, et siin on puudus äh, ebavõrdsuse vastasest võitlusest karjääriredelil. jah, me räägime siin palkade ebavõrdsusest, aga kui me räägime ainult palkadevahelisest ebavõrdsusest, siis me ei jõua äh, Äh, selle meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse põhjusteni. nimelt äh, ebavõrdsused eksisteerivad karjääriredelil. naised, äh, see sunnib naised vaesusesse, sellepärast et kui naine läheb pensionile, siis ta teenib kolmkümmend protsenti vähem kui mees ja see on tingitud just nimelt ebavõrdsest edasiliikumisest karjääriredelil ja ühe asja kohta tahaksin veel esitada muudatusettepaneku, see on võrdsu, ebavõrdsus töölevõtmise kriteeriumite alusel. me oleme pidanud tõdema, et peamine kriteerium, mille alusel naist tööle võetakse, on see, kuivõrd äh, ta äh, on võimeline tööl käima, pädevus on teine kriteerium. mehe puhul on esimene kriteerium pädevus ja see, kuivõrd võimeline ta on tööl käima, on seitsmes kriteerium. nii et, et äh, meil on siin äh, tööle võtmise kriteeriumite vahel meeste ja naiste lõikes väga suured erinevused. niisiis mõtteviis, need töölevõtmise kriteeriumid, ebavõrdsus karjääriredelil Eh, on eh, need eh, olulised tegurid, millele tuleb keskenduda, kui me tah-, kui me tahame saavutada võrdsust meeste ja naiste vahel. Maria Arena kõneles emaduspuhtus, puhkusega seonduvast ja sellest, kuidas emadus naiste karjääri mõnitab. jah, Ähm, mul on tõesti kahju, et äh, meil ei õnnestunud saavutada üksmeelt äh, äh, liikmesriikide vahel emaduspuhkuse osas meie eelmise mandaadi ajal ja ma tõesti nõuan, et me jätkaksime tööd selle valdkonnas, me ei peaks nõudma asju, mis on saavutamatud aga me peaksime saavutama kokkuleppe ja see meil praktiliselt juba õnnestuski emaduse Äh, puhkuse osal kuusteist, kaheksateist nädalat kogu Euroopas, see oleks tasuline emaduspuhkus, sellepärast et naised Euroopas äh, praegu on äh, viiskümmend kuus nädalat tasuta emaduspuhkusel, niisiis me peaksime pidama sellist võitlust sõltumata oma poliitilisest kuuluvusest, sellepärast et kui me siin parlamendis seda võitlust ei pea, siis kõik teised võitlused on ka mõttetud ja mis puudutab kvoote, siis ma olen öelnud, et ma olen kvootide vastu, vähemalt kümme aastat tagasi olin kvootide vastu aastal kaks tuhat, selles ma arvasin, et pädevuse ja oskuste abil naised suudavad tippu jõuda. aga kümme aastat hiljem pean ma tunnistama, et pädevusest naiste puhul ei piisa ning kui me kvoote ei kehtesta, siis me ei jõua kuhugi mitte kunagi niisiis äh, minu äh, jaoks on kvootide kehtestamine kohustuslik ja ma äh, loodan, et me ühel päeval teeme oma tööd nii hästi, et meil enam kvoote vaja ei ole, aitäh. tänan, proua Soidorova. No děkuji za udělení slova. Jsem velmi ráda. Suur tänu. Mul on hea meel selle üle, et ma saan pärast kolleeg Chartier'd äh, sõna. ja tahaksin lisada mõned mõtted, mis minugi arvates on olulised. ma arvan, et naiste staatus tugineb asjaolule, et naised on pereelus täiesti asendamatud naised etendavad pereelus peatähtsat rolli, mehed ei suuda neid pereelus asendada. ja e, sellepärast tekibki naistel tõrge, kui nad tahavad naasta tööellu ja kolleegid ka juba rääkisid sellest. see ei ole ainult minu muljet, vaid see tugineb ka ühele uuringule, mis viidi läbi aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, peak oli see. see on OECD e, uuring Äh, tööturu kohta ja see uuring näitas, et naised pärast sünnituse raseduspuhkust äh, peavad, neil on vaja uusi pädevusi äh, omandada, see näiteks IKT vallas või muud pädevused, mis on niivõrd olulised tööturul. kui naised tahavad tööturule naasta, siis on nad tavaliselt kolmekümneaastased. see on see kõige olulisem naiste kategooria silmas pidada. ja uuringust selgus, et eelistatakse ikkagi mehi ja eh, tööandja otsustab mehe kasuks, arvates, et mehed on paremini nende jaoks olemas ja ka meeste karjäär kujuneb pikemaks. Eh, ja sellepärast on sobivamad ma arvan, et me peaksime koondama tähelepanu sellele perioodile, kus naised äh, naasevad sünnituse raseduspuhkusest ja on vaja toetada naisi sel ajahetkel. Äh, ja aitada neid ka omaenda ettevõtte loomisel. tähtis on, et naisi diskrimineeritaks karjääri tegemisel ja kindlasti peaks rohkem toetama ka osalise tööajaga töötamise võimalust, kaugtööd, kodus töötamist, teletöötamist. on vaja e, tõesti toetada neid naisi, kes naasevad tööturule pärast sünnitus- ja raseduspuhkust. E, seega see puhkus ei olnud ju naiste jaoks mingi puhkus, see on raske töö, naised peavad hoolitsema oma laste eest ja ühiskond peab austama seda tööd. Uh... suur tänu. komisjon, kas komisjon on endiselt kohal? soovite ehk ka teie paar sõna öelda? proua Petak. Hello everybody. mina tahaksin rõhutada ennekõike seda, et enamik küsimusi, mida te siin tõstatasite, on juba kirjas praeguses strateegias, mis käsitleb soolist võrgõiguslikkust. mõned küsimused võib-olla on väiksemalt käsitluse leidnud, nagu naiste vaesus. me väga hästi teame, et me peame tulevikus sellega palju põhjalikumalt tegelema ja edasi liikuma. nagu te teate, me alustasime koostööd uue strateegia kallal juba ja nüüd ootame ära avatud konsultatsioonide tulemused aprillikuus ja praegu kogume juba mõtteid kõige selle kohta, millest ka siin räägiti, aga loomulikult see, mida ma täna kuulsin, ma jagan neid mõtteid Äh, kolleegidega ja me oleme absoluutselt päri teie poolt öelduga. ma arvan, et enamik teie mm, äh, ideid äh, puudutas naiste majanduslikku sõltumatust ja ma tahan öelda, et seegi on prioriteetne valdkond meie strateegias ja loomulikult me oleme pühendunud sellele ka tulevikus. see saab olema prioriteediks ka järgmine strateegias. nii et eh, me oleme täiesti nõus teie kommentaaridega ja üritame paremini käsitleda neid teemasid, mis võib-olla ei leidnud piisavat käsitlemist praeguses strateegias, nagu näiteks vaesus. Thank you eh,, madam Kozlovska. proua Kozlovska-Rajevitš, kas teie soovite öelda paar sõna? E, e, ma tänan. mu daamid, e, sellest arutelust nähtub, et ebavõrdne kohtlemine ja stereotüübid öö, mitte ainult ei vaesusta naisi, vaid on ka takistuseks majanduskasvu teel. enamik teie märkusi on nende asjade kohta, mis juba on arvamuses olemas. võib-olla mõnele asjale peaks lihtsalt rohkem rõhku panema. aga siin tõusetusid ka uued asjad ja ma panen needki arvamusse kirja näiteks. deklareerimata, tasustamata töö mida naised teevad, sellele teemale peaks rohkem rõhku panema. samuti eh, vägivald, ahistamine töökohal, sealhulgas ka seksuaalne ahistamine töökohal. peale selle vajadus harmoneerida eeskirjad eh, sünnitusel asenduspuhkuse ja ka isapuhkuse kohta. me peame isasidki toetama ja nende õigusi suurendama selles valdkonnas. peale selle, et naiste õigusi kaitsta. nii et ma teen et muudatusettepaneku ka isapuhkuse kohta ise. nüüd, mis puudutab ebavõrdset meeste ja naiste kohtlemist tööturul ja seda, et mehi ja naisi nähakse erinevalt. jah, Poolaski olid need väga aktuaalsed arutelud ja siis ma tellisin Maailmapangalt arvamuse ja selles arvamuses eh, tugineti uuringule, eh, kus võrreldi meeste ja naiste positsioonide hierarhiat, eh, erinevat staatust. mehed, kellel olid lapsed leiti, on kõige usaldusväärsemad äh, töölised, neile järgnesid üksikud mehed, nemadki äh, on kõrgetel positsioonidel ja alati äh, valmis tööks, aga naistega oli asi just vastupidi. lastega naised olid selles hierarhias kõige lõpus, sest leiti, et nemad on väga riskialdid töötajad nii et kui mehel on lapsed või kui naisel on lapsed, Äh, siis pälvib see erineva suhtumise tööandjatelt. sest naine, kellel on lapsed, äh, tähendab ju seda, et ta peab tihti töölt puuduma ja tööandjad leiavad, et mehed ja naised peavad olema äh, kättesaadavad kogu aeg tööl, aga nad seda ei ole ja selliste stereotüüpide vastu tuleb võidelda ja tuleb lastega naisi ja mehi toetada, et nad saaksid eraelu ja tööelu paremini ühitada. see on väga tähtis meie komisjonile, samuti naiste küsimuste komisjonile, et kuidas siis tasakaalustada eraelu ja töine elu. ja kui seda üritatakse teha, siis tihtipeale on see väga raske Äh, jah, võidakse üldse loobuda lastest, aga äh, õnneks vähe inimesi läheb selle peale välja. suur tänu teile tehtu eest. suur tänu. ja nüüd ma räägin ka meie ajakavast. praegusel kujul muudatusettepanekuid tuleb esitada viienda veebruarini, siis hakkame kaaluma neid kahekümne neljandal märtsil ja võtame vastu tööhõivekomisjonis arvamuse kuueteistkümnendal aprillil. nii et suur tänu teile kõigile väga huvitava mõttevahetuse eest. ja kohtume täna pärastlõunal. ja siis viime lõpule oma kohtumise